Guten, guten Tag, ich bitte Sie Platz zu nehmen. tere päevast kõigile, võtke palun istet. ma sooviksin. ja ma sooviksin koosolekuga nüüd alustada. kõigepealt ma tahaksin soovida teile kõigile äh, ilusat äh, alanud aastat, kõike head selleks aastaks, äh, palju, palju tervist samamoodi, ma loodan väga head äh, koostööd teie kõigiga. ma loodan, et pühade ajal saaksid, saite väga hästi puhata, aga nüüd hakkame tööga jälle peale. kui päevakorrale keegi muudatusi sisse viia ei taha, on päevakorra projekt vastu võetud. juhataja teadaanded Äh, sellega seoses tahaksin rääkida keelerežiimist, mis on teie dokumentides ära toodud. Äh, punkt kolm, koosoleku protokolli kinnitamine kahekümne kaheksanda, kahekümne üheksanda novembri kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta koosoleku protokoll on teile ära toodud ja kui tänase istungi lõpuks äh, sellele kommentaare ei tule, on see ka vastu võetud ja seetõttu saame edasi liikuda päevakorrapunkti number neli juurde, milleks on komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimine. raportööriks on kolleeg De Jong. kas kolleeg De Jong soovib sõna saada? ei soovi ja see tähendab seda, et me saame edasi liikuda kohe hääletusega. ma palun, et te kasutaksite oma hääletuskaarte. kas on selliseid kolleege siinkohal, kes ei ole oma kaardi täna kaasa võtnud? tundub, et kõik on kaardid kaasa võtnud. alustame siis hääletusega. muudatusettepanek number seitse, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, kas me võiksime seda elektroonselt äh, kontrollida, muudatusettepanek kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ning see on vastu võetud üksteist poolthäält ja seitse vastuhäält. nüüd äh, kolmteist, suuline ettepanek on ka, selle vastu keegi ei ole, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss number üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, nüüd neliteist, viisteist ja kuusteist on sellega lahendatud, nüüd muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu e. Mm -hmm. ma usun, jaa, seda peaks kontrollima, muudatusettepanek seitseteist hääletamine lõppenud. Äh, see on tagasi lükatud. Äh, nüüd kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see on vastu võetud, aga kontrollime seda sellegipoolest. muudatusettepanek kakskümmend kuus, elektrooniline kontroll. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. ja muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt. ja kahes osas esimene osa äh,, esimene osa muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja ja nüüd kolmkümmend viis teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. jah, see on tagasi lükatud. nüüd ähm, kompromiss number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Ähm, muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt, ütleb proua esinaine. ei, siiski vabandust. Äh, me liigume nüüd edasi, muudatusettepanek nelikümmend ei, siiski nelikümmend üks äh, suulise muudatusettepaneku koos, äh, millele vastuväikeid ei ole, nüüd siis, nüüd siis, kes on poolt, vastu, erapooletud äh, mulle tundub, et see on tagasi lükatud, aga see ei olnud selge tulemus. kontrollime seda. muudatusettepanek nelikümmend üks, kontrollime seda. ja hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli, kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima, muudatusettepanek nelikümmend seitse, kontrollime seda elektrooniliselt nüüd on hääletamine lõppenud see on vastu võetud. ma väga vabandan, ütleb proua esinaine, viiskümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud, viiskümmend kolm poolt vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt. Äh, viiskümmend neli langeb siiski ära. Äh, nüüd järgmisena hääletame muudatusettepanekut viiskümmend seitse. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, teiste komisjonide arvamused, järgmiseks juuli üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, juuli kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, juuli kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, juuli neli poolt, vastu. kontrollime seda, juuri neli läheb kontrollimisele, mulle tundub, et see on vastu võetud, aga ega ma päris kindel ei ole ka. hääletamine on lõppenud, see on vastu võetud, jah. nüüd juuri viis see on juba kaetud, samamoodi nagu Jüri kuus ja nüüd hääletame Jüri seitset poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Jüri kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, Jüri üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, eelarvekomisjon üks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, eelarvekomisjoni kaks poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud, eelarvekomisjoni ettepanek kolm. Äh, kas see on sarnane muudatusettepanekule kolmteist? Äh, ja see võeti vastu, äh, nüüd neli. see on vananenud, nüüd muudatusettepanek viis, see on ka juba hõlmatud kuni seitsmeni samamoodi, nüüd kaheksa ja üheksa on aegunud, nüüd siis muudatusettepanek kolmteist, põhjenduspunkt E Äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, ja nüüd äh, elektroonne lõpphääletus, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud ja ükshäälselt äh, võeti kolleeg De Jongi dokument vastu ja me saame teda nüüd õnnitleda. see töö, mida sa tegid, oli tõesti väga keeruline ja palju-palju õnne, kallis kolleeg. ja, wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt ja nüüd liigume edasi päevakorrapunkti number viis juurde Äh, raportööriks on taas kolleeg De Jong, see puudutab teemat, äh, mis on seotud rikkumistest teatajate rolliga Euroopa Liidu finantshuvide kaitsel. kui äh, kolleeg De Jong ei soovi sõna võtta, siis alustame hääletusega. kõigepealt muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks langeb ära, nelikümmend kuus samamoodi, nelikümmend kolm on tagasi võetud, nelikümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud. Äh, kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend neli. Äh, tundub, et siin päris äh, üksmeel meil ei valitse. niisiis, muudatusettepanek nelikümmend neli, kontroll on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, suuline muudatusettepanek muudatusettepanekule viiskümmend kaks, selle ettepaneku vastu, vastuväiteid ei ole, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis kuni viiskümmend seitse on tagasi võetud, nüüd viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kompromiss number üks, kes on poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud ja siin on ka osade kaupa, äh, see puudutab esimest osa, äh, aga nüüd äh, kompromissi üks teine osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda ka. kompromissettepaneku number üks teine osa läheb kontrollimisele. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek. muudatusettepanek kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu erapooletult, vastu võetud kuuskümmend üks ja kuuskümmend kaks langevad siiski ära, ütleb proua esinaine. hier aber nicht drin. Ne? Also es steht hier nicht drin, dass er dazugehört. Genau, also. All of this fallen. And then it was adopted. Genau. Yes. Ja. Yes. Yeah. No, it, yeah. no, it didn't. No, there's nothing, no mentioning of Article 60. Uh, no. no. Yeah, they are not mentioned in the compromise. No? jah, kompromissis neid ei mainita. igal juhul äh, proua esinaine ütleb vabandust, jätkame oma tööga nüüd. muudatusettepanekud kuuskümmend üks ja kuuskümmend kaks on identsed, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, see on vastu võetud. ja nüüd liigume edasi. muudatusettepanek seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, see on vastu võetud. nüüd seitsekümmend kaheksa koos suulise muudatusettepanekuga, millele vastuväiteid ei ole äh, kuid siin on taotlus osade kaupa hääletusele, esimene osa suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd teine osa suulisest muudatusettepanekust, kes on poolt, vastu erapooletud ja see on tagasi lükatud. nüüd seitsekümmend üheksa on tagasi võetud, nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend. kaheksakümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kompromissmuudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja liigume edasi, muudatusettepanek äh, kaheksakümmend neli järgmiseks. ei, siiski vabandab proua esinaine. Äh, see äh, hääletusnimekirja jääb segadusse, kõigepealt esimene osa kolmandast on vastu võetud, aga teine osa kompromissist kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime kolmanda kompromissi teist osa. kontrollhääletus on nüüd läbi ja see on tagasi lükatud. ja nüüd liigume edasi muudatusettepanek kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud, kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu tuleb kontrollida seda ka. kontrollime muudatusettepanekut üheksakümmend kaks. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa koos suulise muudatusettepanekuga, mille vastuväiteid ei ole. esimene osa, ei siiski mitte seekord, äh, ütleb proua esinaine. ja siinkohal me hääletame ühes osas kõike. niisiis, muudatusettepanek kaheksa, üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. üheksakümmend üheksa, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada, äh, see langeb ära, äh, sada üks, kes on poolt, vastu erapooletud. ja sada üks langeb ka ära äh, vabandab proua esindaja, ma pean ütlema, et see hääletuse nimekiri on väga segadust tekitav, nüüd sada kaks, kes on poolt. vastu, erapooletud, see on vastu võetud, sada kolm, kes on poolt, ei, see langeb ka ära siiski, sest et üheksakümmend üheksa võeti vastu, nüüd Ahko üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, kahe äh, lise häälte enamusega on asi vastu võetud, nüüd Ahko kaks poolt vastu võetud, Ahko kolm on kaetud, Ahko neli samamoodi, Ahko viis, kes on poolt vastu erapooletud, see on vastu võetud, Ahko kuus poolt vastu erapooletud, vastu võetud, Avo seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud ja nüüd teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Avko kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, Avko üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Avko kümme poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. AFCO üksteist on kaetud juba, AFCO kaksteist poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud, AFCO kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, AFCO neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, AFCO viisteist, mis, mis nüüd sellega on, kas kakskümmend kaks võeti vastu või mitte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 viisteist, seda me hääletame hiljem, siis kui me oleme kahekümne teise juurde jõudnud. nüüd AFCO kuusteist praegu, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. AFCO seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt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 tundus, et on tagasi lükatud, aga päris kindel olla ei saa. hääletamine on nüüd lõppenud. jah, see oli tõesti tagasi lükatud. edasi. Äh, kolmteist, ei siiski, vabandust, kaksteist äh, ütleb proua Sinane, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nüüd kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu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 vastu erapooletud, vastu võetud. ja AFCO viisteist langeb siis ära. sellega seoses nüüd muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus langeb ära, kakskümmend seitse poolt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 Äh, taaskord üks hääle tulemus, kakskümmend üks poolthäält, ühtegi vastuhäält ei ole. Tõnis Tejongile palju-palju õnne. selle hääletusega oleme nüüd ühele poole jälle saanud. liigume nüüd äh, eelarve kontrolli komisjoni arvamuse juurde. Ähm, ja see puudutab naiste õiguse komisjoni tegemist on kolleeg Flanagani äh, arvamusega, kas arvamuse koostaja soovib sõna? ei soovi. Ines, palun. Sí, gracias. Sí, yo solamente quería una aclaración. tänu. tahtsin lihtsalt täpsemat infot muudatusettepaneku seitse kohta härra Notis Mariaselt, sellepärast et originaal on ju kreeka keeles. ja hispaaniakeelne versioon räägib ühest asjast, inglisekeelne versioon teisest asjast ja tegelikult avaldused on ju erinevad nendes muudatusettepanekutes. ma hääletaksin erinevalt, sõltumata selle, sõltuvalt sellest, kumb versioon peale jääb ning ma tahaksin, et äh, härra Marias ja tema meeskond seletaksid, mis on tegelikult selles muudatusettepanekus kirjas seal lõpuosas. ja ma ei tea, kas see nüüd nii äh, äkitselt kohe võimalik on kas arvamuse koostaja võib selle kohta mingeid selgitusi anda? ei, mul ei ole selle kohta mingit infot. härra Tšernetski, kas teie oskate midagi selle kohta öelda? ei, siis äh, ma arvan, et äh, jah, siin muudatusettepaneku kohta ei ole tõesti praegu midagi võimalik öelda äh, ja tegelikult äh, meie ei ole kohustatud äh, äh, seda kõike siin päevavalgele tooma, tegelikult tuleks muudatusettepanekud koostada sellised, et kõik sellest ka aru saaksid. kõigepealt hakkame nüüd hääletama ja muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. seda ma tahaksin tegelikult kontrollida, muudatusettepanek number kaheksa, kontrollime seda hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud. tagasi lükatud, kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud. seda tuleks ka kontrollida. muudatusettepanek kaksteist, kontrollime elektrooniliselt hääletamine lõppenud, see on vastu võetud. nüüd kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt. Ah, see langeb siiski ära. nüüd seitseteist poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, mulle tundub, et see on küll tagasi lükatud, aga kontrollime, muudatusettepanek üheksateist kontroll on läbi ja see on ühehäälelise häälteenamusega vastu võetud kakskümmend nüüd. järgmiseks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm, poolt, vastu erapooletut, kontrollime seda ka. muudatusettepanek kakskümmend kolm kakskümmend kolm, kontrollime seda. kõik on vastu, järelikult tagasi lükatud, eks ole. ja siitpoolt vaadatuna nägi tulemus tegelikult teistsugune välja alguses, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu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 erapooletud. tundub, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime siiski. muudatusettepanek nelikümmend seitse läheb kontrollimisele. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. Äh, nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa. Mm, kontrollime, nagu sooviti, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, nüüd nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja Ja nüüd arvamus tervikuna, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kakskümmend häält, poolt häält, null vastuhäält, palju õnne arvamuse koostajale, kolleeg Flannigalile ja suur, suur aitäh väga hästi tehtud töö eest. ja liigume nüüd edasi. täna pealelõunal toimub meil kuulamine ja seetõttu on meil praegu võrdlemisi kiirema tööga ja see tähendab seda, et ähm, me liigume teiste institutsioonide äh, teema juurde, mis puudutab eelarvele täitmise heakskiidu andmisest, andmist Äh, meil on siin ka äh, külalised kohal ja meie äh, raportöörid on kolleeg Stas ja Javor. ma tahaksin kontrolli käest härra Mugurutsale sõna anda mitte kauemaks kui viieks minutiks. palun, teil on nüüd sõna. suur tänu teile, proua komisjoni esimees, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt sooviksin oma sõnavõttu alustada sellega, et soovin teile kõigile head uut aastat ning soovin teile palju edu uuel aastal, mis on nii oluline Euroopa Liidu tuleviku jaoks. lugupeetud daamid ja härrad, kontrollikoda E, esitab e, oma iga-aastases raportis e, ka kokkuvõte ka kõigi Euroopa institutsioonide talituskulude kohta ning seda seoses artikliga viis mitmeaastases finantsraamistikus Eh, ja see arv miljard eurot on eh, kuus koma kaks protsenti kõigist maksetest, mis on eh, selle aasta jooksul toimunud. Nende maksete hulka käivad maksud, mis on seotud inimressursside, näiteks palkade, pensionide ja <clears throat> kompensatsioonidega ning samuti hooned, tehnika, idee ja muu selline et audit läbi viia, äh, valisime välja äh, sada viiskümmend üks äh, ülekannet, millest sada nelikümmend seitse <clears throat> puudutavad Euroopa Parlamenti, komisjoni ja välisteenistust. Need institutsioonid käivad konkreetsete individuaalsete kontrollisessioonide alla ning praegusel hetkel me neist eraldi ei räägi. Need kakskümmend neli muud äh, tehingud puudutavad muid Euroopa Liidu institutsioone, nõukogu, Euroopa Kohut, samuti Euroopa Kontrollikoda ja sotsiaalmajanduskomiteed, regioonide komiteed, Euroopa Ombudsmani ning äh, samuti ka Euroopa Andmekaitseametit. lisaks sellele Eh, on meie lähenemine juba aastaid olnud, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast olnud eh, rotatiivne ning eh, keskendusime kahele institutsioonile. kaks tuhat viisteist tegime sügavuti mineva analüüsi süsteemide kohta ning maksundusküsimuste kohta ja, ja samuti lepingu küsimuste kohta ja keskendusime siin eriti just Euroopa Andmekaitseametile. meie auditi tulemus kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta on järgmine, nagu eelnevatel aastatelgi on äh, meie äh, talituskulude teemalised auditis äh, olnud üldpositiivne. jõudsime järeldusele, et administratiivkulud ja talitluskulud on toimunud jäävad, jäävad äh, vea, äh, lubatava vea piiridesse. ja globaalselt võib öelda, et veamäär, mis lubatud on, on null koma kuus protsenti, see arv äh, on jäänud samaks ka eelnevatel aastatel. selles osas, mis puudutab äh, äh, tehinguid, mis on tehtud teiste institutsioonide ja organisatsioonidega, mis äh, auditi alla käisid, ei leidnud me suuri vigu või nõrkusi ning see, mis puudutab äh, Euroopa Andmekaitseametit, siis äh, selles auditis ei leitud samuti suuri vajakajäämisi. lõpetuseks sooviksin tänada kõiki kogu kontrollikoda, koja meeskonda, kogu kontrollikoja meeskonna tehtud jõupingutuste eest ning sooviksin, proua esimees, ka kinnitada, et olen alati teie käsutuses kõigile küsimustele ja kahtlustele vastamiseks Euroopa Kontrollikoja tegevuse kohta. suur tänu teile tähelepanu eest. ja suur aitäh ka teile selle äh, olukorra kirjelduse eest. ja nüüd äh, annaksin teiste institutsioonide esindajatele ka igalühele viis äh, minutit kõneaega anda. kõigepealt äh, kolleeg Loo Euroopa Kohtust, palun. suur tänu teile, proua esimees, teile kutse eest Ehm, ma olen härra äh, Kalora rap, äh, raportöör ning suur tänu, et saime külastada teid eelarvekontrolli komisjonis. olen teadlik sellest, et mul on kõneaega väga vähe, sellega seoses ma otsustasin esile tõsta kontrollikoja tegevused teatud aspekte kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta. võin seda teha üsna lihtsalt, äh, sest esimest korda Äh, avaldas Kontrollikoda väga täieliku tegevusaruande oma veebileheküljele ja see peaks võimaldama äh, paremini aru saada insti-, kodanikel institutsiooni äh, tegevusest. nüüd kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta peab ütlema, et tegevus oli väga aktiivne. tuhat seitsesadat tehingut äh, toimus äh, ja äh, samuti kohtu ette jõudis umbes seitsesada juhtumit ja kunagi pole lahendusi olnud nii, lahendeid olnud nii palju. tegelesime personaliküsimuste, muude selliste küsimustega, ma ei hakka detailselt rääkima ning menetluse keskmine pikkus oli Äh, kontrollikoja kohtu jaoks mõlemal äh, kakskümmend ja pool kuud umbes. Äh, kaks tuhat viisteist oli ka aasta, kus institutsioonide juhtorganid muutusid tuntavalt, valiti uus kohtu esimees, samuti ka <clears throat> uus kontrollikoja esimees tegemist äh, oli keerulise aastaga, kolmanda keerulise aastaga äh, nii Kontrollikoja kui teiste institutsioonide jaoks ja selle viie aasta lõpp peaks tähendama seda, et Euroopa kohtus äh, peaks ametnike arv vähenema saja võrra see tähendab seda, et institutsiooni juhtimissüsteeme peaks kõvasti kaasajastuma ning äh, see puudutab ka näiteks äh, turvalist äh, ülekannet institutsiooni siseselt ja samuti kasutatakse tõhusamalt meie mitmekeelsust võimalusi <clears throat> ja kasutatakse täiel määral eh, meie üürimisvõimalus siis, et ta kasutati kaheksakümne ühe protsendi võrra rohkem ning eh, selles osas, mis puudutab eelarve kontrolli, sooviksin rääkida loomulikult eh, sellest, et, et kinnitava avalduse puhul Kontrollikoja juures ei ole negatiivseid arvamusi edast-, e-, edastatud ning Kontrollikoda pöördus erilist tähelepanu ettepanekutele ja tähelepanekutele, mis tehti Euroopa Parlamendi ja kontrolli, eelarve kontrolli komisjoni poolt. E, toetatakse naiskandidaatide e, suuremat tähele, suuremat toetamist, et naiskandidaadid saaks suuremaid võimalusi ja meie üks uutest juhtidest ongi naisterahvas, mis puudutab keskkonnakaitset, siis äh, meie poolt tehtud jõupingutused äh, kannavad lõpuks ometi vilja. Äh, Euroopa kohus on märts, sai märtsis teate, et meie tulemused selles osas on kõvasti paranenud ning soovisite ka, et me räägiks meie kohtu liikmete välistegevusest, seda, sellest ka tehti, vastu võeti ka uus käitumiskoodeks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta sügisel ning see, seal on ka kirjas, et internetis avaldatakse kõik tegevused, mis puudutavad meie kohtuliikmete tegevust väljaspool institutsioone Äh, samuti ka äh, meie töötajate finantshuvid äh, tuleb avaldada, et meie, olla kindel, et meie töötajatel ei ole isiklikke finantshuve, mis on seotud meie poolt langetavate otsustega. soovisite, et meie teenistus toimuks kokkuhoidlikumalt, seda õnnestus meil ka teha, nagu öeldi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, tegutsesime <clears throat> tihedas koostöös äh, Ehm, kontrollikojaga ja eriti puudutas see ametiautode kasutamist. soovisite ka seda, et ehm, ehm, autojuhtide kasutamine toimuks arukamalt ja seda ka on tehtud. autojuhid kaotasid, tegutsesid süstemaatiliselt administratiivtöö läbiviimisele ja ma olen nüüd viis minutit juba rääkinud ja olen valmis vastama teiepoolsetele küsimustele. suur, suur aitäh teile. Äh, me võtame hea meelega teadmiseks selle, et palju on juba ära tehtud ja me tahaksime nii teid kui teisi kolleege tänada selle eest, et meie küsimustele olete ka vastanud. annan nüüd sõna järgnevale külalisele, kes tuleb äh, kontrollikojast, palun. lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, sooviksin kõigepealt esitada mõned arvud selle kohta, mis tööd meie kontrollikoda on teinud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. esitasime kaheksakümmend üheksa raportit <clears throat> ja äh, arvamust Euroopa Arengufondi tegevuse kohta ja samuti esitasime eriraporteid kakskümmend viis, mis puudutas näiteks eh, mikroettevõtete toetamist, avalik eh, eh, haldus, samuti reovete puhastamine Donau jões ning selleks kõigeks läks üle kolme tuhande päev, tööpäeva ning tegutsesime kahekümne seitsme liikmesriigi ja ka välisriigiga. esitasime kaheksa raportit õigusloomeliste ettepanekute kohta, mis puudutavad finantsküsimusi. kõik need raportid sisaldavad tähelepanekuid ja soovitusi, mis meie meelest on ähm, eriti olulised teie komisjoni tööle. ning kaks tuhat viisteist tegime äh, äh, edusamme selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu paremat finantsjuhtimist, avastasime, avaldasime näiteks raporti eh, raskustes riikide aitamise kohta, samuti kvali-, eh, finantskvalifitseerimise ametitegevuse kohta ning eh, Kreeka alustatud abi kohta, samuti esitasime arvamuse äh, Eh, ühtse otsuse langetusmenetluse kohta ning strateegiliste otsuste langetamise kohta. nagu te seda teate, eh, kontrollikoja tegevus selles valdkonnas jätkub ning kavatseme vastu võtta kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal sarnaseid raporteid ja kaks tuhat viisteist eh, pöörasime suurt tähelepanu suhetele parlamendiga ja seda ka seoses, sellega see väljendus ka tihedates kontaktides meie kahe institutsiooni vahel ühise, osalesime kahekümne üheksal ühisel koosolekul, samuti külastati koos Kreekat ja Serbiat. samuti toimus teie komisjoniga kohtumine Luksemburgis, on toimunud kahepoolseid kohtumisi. sooviksin rõhutada ka seda, et esitati üheksa eriraportit teistes parlamendi pädevates komisjonides meie äh, võtmeindikaatorite äh, üldolukord on positiivne, meie äh, raportit hinnatakse kõrgelt ning samuti kuulatakse tähelepanelikult meie soovitusi. samuti suutsime lühendada meie eriraportite esitamise aeg, aega suutsime lühendada, kuid oleme teadlik sellest, et sellest veel ei piisa eriti eh, võttes arvesse, et finantsraamistikus soovitakse, et see eh, toimuks kolmeteist kuuga, see on üks meie esmastest eesmärkidest, samuti kavatseme keskenduda eh, kõige kiireloomulisemate küsimuste lahendamisele ning soovime oma raportit parlamendile esitada kiiresti ja arusaadavalt kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, jätkasime jõupingutusi selleks, et olla äh, eeskujuks äh, oma vahendite võimalikult hea kasutamisega näiteks tähendasime viis eh, prot-, viie protsendi võrra meie töötajate arvu ning meie eelarve eh, kasutamine jõudis eh, üheksa koma seitsme protsendini ning ka täitmata töökohti jäi tunduvalt vähemaks, samuti sise- ja välisauditid on olnud positiivsed ning samuti Kontrollikoda on edukalt läbi viinud sertifitseerimisprogrammi keskkonnaküsimustes. lugupeetud parlamendiliikmed, meie raport aastane tegevusraport ja lisad eh, sisaldavad detailsemaid eh, detailsemaid ülevaateid selle kohta, mis toimunud on ja kui sul küsimusi, olen valmis vastama. suur aitäh, kolleeg Asja teile ja äh, me hindame väga koostööd Kontrollikojaga ja nüüd härra Planas saab äh, sõna Euroopa äh, Majandus- ja Sotsiaalkomiteest. Uh, thank you, chairwoman. suur tänu, äh, lugupeetud äh, eelarvekontrolli komisjoni esimees, me avaldasime kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuus oma iga-aastase tegevusaruande detsembrikuus, kuueteistkümnenda detsembrikuul täpsemalt saatsime vastused raportööri poolt saadetud küsimustikule kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve heakskiidu andmisega seoses. mõningad kommentaarid meie poolt kõigepealt. Äh, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomisjoni tegevus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. üldiselt võtsime vastu mitmeid arvamusi parlamendile, komisjonile ja nõukogule, kokku äh, sada seitseteist, nelisada seitsekümmend neli äh, kohtumist toimus kodanikuühiskonna esindajatega ning selles kontekstis äh, haldasime oma eelarvet hästi äh, sellises raamistikus, nagu institutsioonid on seadnud meile, sealhulgas ka pidades kinni komisjoni suunistest ning äh, kõrvalekaldumised äh, viimase viie aasta jooksul on selgitatavad õig-, seaduslike kohustustega meie personali ees ja julgeolekuküsimustega seoses. mingisuguseid suuri problemaatilisi äh, valdkondi välja töötud ei ole, ka Kontrollikoja poolt, ja mis puudutab äh, personali tasustamist äh, ning toetusi, siis üle viiekümne protsendi meie institutsiooni eelarvest on ette nähtud sellele, nagu kolleegid juba varem ütlesid, me peame kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta institutsioonide vahelisest kokkuleppest kinni oleme, oleme ühe protsendi võrra äh, vähendanud äh, e, igal aastal oma äh, kulusid, mis tähendab ja oma personali ja jätkame seda tegevust ka sel aastal alla kolmekümne viie, võtame kolmkümmend viis ametikohta koondatakse ja veel kolmkümmend kuus kanduvad üle Euroopa Parlamenti ja äh, kokku äh, vabanevad eelarves kuuskümmend kaks ametikohta ehk siis kaheksa, äh, üle kaheksa protsendi personalist. üks kommentaar ka soolise võrdõiguslikkuse kohta, meil on väga hea meel, et oleme saavutanud selle, et keskastme juhtide hulgas on kolmkümmend viis koma üheksa protsenti naisi, aga meie ei, töö pole veel lõppenud. meie ametiaeg kestab kahe tuhande kahekümnenda aastani ning katsume oma saavutusi selles valdkonnas veelgi parandada, nii nagu oleme Euroopa Parlamendile ka vastustes teada andnud. ja veel üks kommentaar Euroopa Äh, majandus- ja sotsiaalkomitee ning äh, regioonide komitee koostöökokkulepe. Äh, see on üks lähi tihedamaid koostöökokkuleppeid koostöökokkulepped institutsioonide vahel üldse Euroopa Liidus, me kasutame oma logistilisi vahendeid, personali ja nii edasi koos, toome sellega kaasa suure kokkuhoiu ning eh, oleme eeskujuks institutsioonide vahelise koostöö vallas kõikidele teistele. nelikümmend viis miljonit eurot eh, on kaasrahastatud meil ning katsume oma äh, koostöökokkuleppe täieliku hinnangu läbi viia kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses. minu viimane kommentaar puudutab koostöökokkulepet Euroopa Parlamendiga. Äh, see on rohkem poliitilisem koostöökokkulepe, vähemalt praegusel hetkel, äh, kui me viime läbi ametikohtade üleviimist detsembri aasta lõ-, detsembrikuus saatsime oma iga-aastase hinnangu teile. meie arvates me võiksime veel poliitilist koostööd äh, majandus- ja sotsiaalkomitee ning Euroopa Parlamendi vahel veel edasi arendada ka komisjonide tasandil, aga ka esimeeste konverentsi tasandil. ning äh, ma arvan, et seda poliitilist koostööd äh, saab veel parandada et äh, parimal võimalikul moel kodanikuühiskonna arvamusi seadusloome töös arvesse võtta. suur tänu teile kutse eest ja jään teie käsutusse ka äh, ülejäänud koosoleku ajaks. suur aitäh teile äh, meie jaoks on Euroopa Parlamendi ja Majandus- ja Sotsiaalkomitee vaheline koostöö väga oluline ja nüüd Regionaalide Komitee esindaja, palun austatud äh, esimees, austatud raportöör, austatud äh, komisjoni liikmed, mul on väga hea meel äh, väga lühike ja täpne ülevaade teile teha. kahe tuhande viieteistkümnenda, kahe tuhande viieteistkümnes aasta oli selle poliitilise ameti algus. ja märkimisväärne on see, et institutsioonide vahelist koostööd suurendati ja teiseks kodanikega suhtlemist parandati, süvendati, kolmandaks me muutsime oma teenistuse tegevuse paremaks ning kasutajasõbralikumaks meie liikmete jaoks ja neljandaks me pidime oma vahendeid ja ressursse, ka inimressursse kärpima me oleme äh, rääkinud sellest teemast Euroopa Parlamendi liikmetega kogu ametiaja jooksul, me panime oma viieaastase äh, tegevuse prioriteedid paika ning äh, meil toimusid korrapärased koos, kohtumised Euroopa Parlamendiga esimest korda pandi prioriteetsed teemad paika, intensiivistatud tõhustatud koostöö vallas ning nendest rääkidi Strasbourgi kuus esimest äh, konverentsil äh, maikuus Strasbourgis ja äh, me oleme tegelenud ka jätkuprotsessiga poliitilisel ning haldustasandil, oleme äh, temaatilist koostööd teinud tähtsamate teemavaldkondade puhul, nagu näiteks Euroopa investeerimiskava, ühtekuuluvuspoliitika tulevik, ränne, energialiit, digitaalne äh, liit ja nii edasi nüüd teeme teiega koostööd teiega, Euroopa Parlamendi liikmetega, Euroopa Parlamendi haldusorganitega, ka planeerimise valdkonnas. me oleme aru saanud ja ma arvan, et me kõik ühiselt oleme sellest aru saanud, et institutsioonide vahelisest koos, koostööst võib veelgi kasu ammutada, me võime ühiselt saavutada suurema läbipaistvuse äh, ja parema info jagamise õigusloome toimikute kohta meil on väga hea meel, et Euroopa Parlament on samuti äh, tõdenud, et me peame oma tegevust nii poliitilisel kui administratiivsel äh, tasandil jätkama selleks, et institutsioonide vaheline koostöö ning koostöökokkulepe äh, oleksid kooskõlas ka nõuandekomiteede tegevusega ja mul on väga hea meel, et äh, proua Hüümiol samuti äh, rääkis institutsioonide vahelisest koostööst. siis äh, teine teema, mida ma alguses mainisin, parem suhtlus kodanikega, dialoog kodanikega ma arvan, et me kõik teame, et aeg on praegu erakorraline, meie seitsesada kohalikul piirkondlikul tasandil valitud liiget on üks, peavad väga oluliseks suhtlust kodanikkonnaga ja see on äh, loodetavasti kõigi institutsioonide eesmärk. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võtsime vastu viieaastase kommunikatsioonistrateegia, mis on äh, institutsioonide vaheline strateegia. tegelikult äh, kohtume korrapäraselt mitte ainult Euroopa Parlamendi liikmetega, aga vaid ka teie kommunikatsiooni peadirektoraadi esindajatega ning äh, leiame, et äh, me saame seda strateegiat veel edasi arendada erinevatel tasanditel, kõrgetasemelistel kohtumistel, äh, kodanikuüritustel ning kohalike tasandi üritustel. kolmas teemavaldkond, meie teenuste kättesaadavamaks ja kasutajasõbralikumaks muutmine meie teen-, meie liikmetele me oleme pannud paika ühe kontaktpunkti, mille, kust saab kommunikatsioonitegevuse alast toetust ja samuti ka kohalike ürituste ning sotsiaalmeedia valdkonnas saab toetust. me tahame suuremat koostööd Euroopa Parlamendi äh, uuringuteenistusega ning äh, kasutame vastastikku üksteise teenistusi ka muidu rohkem. ja siis äh, neljas teemavaldkond, piiratud ressursid. ka selles valdkonnas võin öelda, et kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast tänaseni oleme meie oma personali kärpinud praktiliselt kümne protsendi võrra oleme viieprotsendilisest personali kärpimise kohustusest seega kinni pidanud ja äh, kakskümmend neli kolleegi on olnud EPRS-i äh, ning äh, teistele ametikohtadele. meil on keskne värbamisosakond nüüd ning äh, rakendame halduskoostöö kokkulepet äh, nii nagu ka kolleegid, kes äh, enne mind kõnelesid, ütlesid ning loodet- ja meil on ka väga häid saavutusi EMAS-e töövaldkonnas. ja mis puudutab koostööd Euroopa Parlamendiga, siis meil on väga hea meel, et see koostöö äh, kulgeb ning olen valmis vastama teie küsimustele. suur aitäh selle ülevaatliku äh, sõnavõtu eest. me oleme siin uhked selle üle, et meil on nii tihe koostöö regioonide komitee äh, ja majandus- ja sotsiaalkomitee ja eelarve kontrolli komisjoni vahel. see on meile tõeliselt südame asjaks ja nüüd Euroopa Ombudsmani esindaja, palun, sõna on teil. Thank you very much for suur tänu, lugupeetud esimees, austatud eelarve kontrolli komisjoni liikmed, suur tänu teile selle võimaluse eest tutvustada kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevusaruannet teile. Euroopa ombudsman valiti esimest korda kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, seejärel valiti ta uuesti kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja kahe tuhande viieteistkümnes aasta oli tegelikult esimene ombudsmani strateegia täieliku rakendamise aasta kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vaatasime üle äh, oma uurimise tegevuse meetodid, meie rakendussätetus, vaatasime, kuidas saab kodanike äh, muredega kiiremini tege-, äh, tõhusamalt tegeleda. aga tagasi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juurde, millest me rääkisime, ombudsmani eesmärkide saavutamisel saavutasime edu mõju osas, nähtavuse osas ning meie tegevus tõhusutus käegakatsutavad tulemused meie jaoks olid näiteks mõju asjakohasuse valdkonnas see, et kodanikud pöördusid meie poole üle ja avasime kolm tuhat uurimist ja ka tähtsaid uurimusi, näiteks mis puudutavad kolmepoolsete läbirääkimiste läbipaistvust, vaatasime üle EPSO menetluse äh, ja kandidaatide kohtlemise siis, kui need ei ole enam konkursi saanud jätkata, vaatasime ka üle komisjonide maksete teemavaldkonna. kaheksa sellistest uurimistest lõpetati, üks puudutas näiteks TTIP läbirääkimiste läbipaistvust, üks rikkumistest teatajate äh, menetluse kohta institutsioonides siis Euroopa kodanikualgatuse teema ning Frontexi tagasisaatmise operatsioonid ka kuulusid sinna hulka. meil oli ka strateegilisi algatusi, mille eesmärgiks oli äh, kutsuda üles institutsioone olema eetilisi, vastama kodanike taotlusetele, olema avatud, ähm, läbipaistvad ning äh, tahtsime, et kolm ametit võtaksid läbipaistvuse poliitika vastu, Kemikaalide Amet, Toidu äh, Ohutusamet ning EASA. Äh, samuti äh, tahtsime äh, ennetavaid ennetavalt seda, et vara, vol-, varasemad volinikud, endised volinikud oma töö järgset plaane varem avaldaksid meie saavutused, äh, oh, me, me eesmärgid me seadsime üheksakümne protsendi, täitsime üheksakümne protsendi ulatuses ja ainult kümne protsendi puhul äh, on tegelikult olnud meie uurimuse tulemuseks tõesti otsus, et tegemist oli haldusomavoliga ja mis puudutab nähtavust, siis meie meedia Äh, kajastatus oli äh, kahekordne võrreldes kahe tuhande kolmeteistkümnenda ja kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga ja ka säutse tuli meil väga palju. ja äh, meie tõhusus, meie töö tõhusus paranes, kuna meil oli uus organisatsiooni struktuur siseotsustusprotsessi jaoks, lõime strateegilise uurimisüksuse ja saavutasime soolise tasakaalu ka juhtivtasandil mm, eelarve täitmise osas, teatavate eelarveridade osas nagu palgad, üür, infotehnoloogia oli täitmismäär kõrge, aga tõlked, lähetuskulud ombudsmani jaoks, kommunikatsioonikulud, seal oli täitmismäär madal. seda äh, tänu sellele, et oleme tõesti pingutanud selle nimel, et kulusid kärpida, kus see on vähegi võimalik ning need pingutused kajastuvad ka meie eelarvetaotlustest. tõlkekulud, mis on kärbete üks suurepärasemaid näiteid oli umbes nelikümmend protsenti sada kaheksakümmend tuhat eurot ja tegelikult see ja ähm, kokkuhoid ei ole mõjutanud negatiivselt meie teenuste kvaliteeti kodanikele, vaid lihtsalt oleme vähendanud oma trükiseid, siis äh, mis puudutab palkasid, me tahame pakkuda koolitust, tõhu, tõhusust kontoritöös, kasutada suuremat infotehnoloogiat ning kokkuhoidu tahaksime ellu viia just sel moel. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve teat-, täitmise heakskiiduprotsessis tehtud soovitused äh, olid äh, ja nende, neid kommenteerisime oma kirjalikus aruandes, mille oleme saatnud raportöörile, ombudsman äh, tervitab ka seda, et et ombudsman äh, on olnud hea haldustava auhinna, see loodetavasti äh, on heaks eeskujuks kõigile, ma tahaksin tervitada kõiki neid äh, kolleege, kes on siin kohal ning kes on ka selle auhinna väärilised, palun kandideerige. aega veel on. suur aitäh, me kõik teame, kui oluline on äh, hea äh, juhtimine, hea haldus, sest et igapäevaelus me näeme, kui see ei toimi kõik nii hästi. ja nüüd äh, Euroopa Andmekaitse Inspektori esindaja saab meil viimasena sõna, palun. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, the details of our activities in 2015 are set out in our suur aitäh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevus on meil aruandes ära toodud, me oleme ka äh, küsimustele vastanud. Uh, uh, uh, ja äh, kõigepealt räägiksin äh, meie ülesannetest ning meie tegevuse tõhususest, suurandmed on meie tänaseks märksõnaks, asjade internet, pilvandmetöötlus ja kunst, intelligents ja kõik sellised suured arengud toovad kaasa oma kulud, me ja seetõttu andmekaitse, mis on meie põhiõigusi, põhiõiguste harta artiklis kaheksa, nõukogu ning parlament võtsid vastu andmekaitsereformi ning andmekaitse inspektor on nüüd siis sõltumatu andmekaitse pädev asutus Euroopa Liidu struktuuris. me teeme koostööd teiste Euroopa Liidu institutsioonidega ning äh, me teostame järelevalvet sellest aastast alates ka Europoli üle. ning äh, me anname oma nõu, äh, käime Euroopa kohtutes ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euroopa Kohus kutsus meid Schrems'i kohtuasjas eksperdiks ning kohturegistrar siin rääkis ka sellest tegevusest, millega kohus on tegelenud. meie kõige suuremaks ülesandeks on olnud äh, kahtlemata andmekaitsereform, Euroopa Liidu andmekaitse-eeskirjade kaasajastamine. oma vastustes teie saadetud küsimustikule juhtisime tähelepanu ühele algatusele meie tegevuses kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. kolmepoolsete läbirääkimiste äh, lõppstaadiumis ei esitanud mitte ainult arvamusi, vaid esimest korda ka omaenda poolt äh, välja töötatud kompromissteksti ettepaneku äh, lisaks nõukogu, parlamendi ning komisjoni teksti ettepanekutele. ning panime need kõik tekstid rakendusse, mida sai kasutada ka kas nutitelefonis või tahvelarvutis, nii et seda kõige tõhusamalt kolmepoolsete läbirääkimiste käigus kasutada. see algatus tõi kaasa läbipaistvuse kodanike jaoks äh, ja see algatus äh, muutis meie enda panuse õigusloomeprotsessi tõhusamaks. võtsime vastu uue äh, võtmepunkti indikaatori süsteemi, KPI süsteemi ning saame hinnata omaenda andmekaitse tekste töötasime välja äh, Maastrichtis äh, kasutatud metodoloogia alusel äh, oma hinnangu ning vaatasime, et meie mõju üldisele andmekaitsemäärusel oli suur ning andmekaitse direktiivi justiits- ning politseivaldkonna puhul oli mõju keskmise taseme mõju. ja ülejäänud KPI-d, vaat selle, nendega tutvumiseks vaadata kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kokkuvõtet tegevusaruande koht, kokkuvõtet ja siis ähm, eelarve heakskiidu andmine kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ning soovitused, mis selles esitati, me pidasime kõikidest teie esitatud soovitustest kinni äh, ja oleme oma tegevusi jätkuaruandes, mille saatsime raportöör Stasil novembrikuus põhjalikult kirjeldanud. juhiksin tähelepanu siiski mõningatele asjaoludele kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, resolutsiooniga seoses. võtsime vastu käitumisjuhendi, mis puudutab äh, punkti kaheksa teie äh, raportist ja seda ka huvide konfliktiga seoses, võite sellega tutvuda meie veebileheküljel ning kolmeaastane ameti kohustuste lõpetamise järgne piiratud periood on kehtestatud siis ähm, äh, lühikesed videod, äh, mida saadame konverentsi korraldajatele, parlamendi meediateenistusi kasutades, seda oleme ka teinud, punktid üheksa, kümme, äh, seitseteist ja nii edasi, oleme aastaaruandes kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja loonud eraldi punktid parlamendi juhitud tähelepanu valdkondadele, nagu näiteks rikkumistest teatamine, värbamine, lähetuste haldus, haldamine ja nii edasi ja nii edasi ning kirjeldame oma inimressursse kuues paremini arusaadavas tabelis. ja viiendat aastat järjest meie kon-, kontrollikoja äh, kinnituskiri kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta ei toonud esile äh, ühtegi eraldi märkust meie aasta äh, aruande, eelarve täitmise aastaaruande kohta. suur aitäh selle äh, info eest äh, ja äh, viie minutiga on tõesti võimalik anda kompaktset äh, informatsiooni ja nüüd saavad sõna meie raportöörid, kõigepealt härra Javar ja siis härra Strahas, palun, härra Javar. Thank you, chair, and I try to. tänu teile. üritan samuti kõne eest kinni pidada. see pole eriti lihtne, sest ma olen kolme institutsiooni nimel raportöör koh-, Euroopa Kohus, Euroopa Ombudsmani amet ja samuti äh, Kontrollikoda, kõigepealt sooviksin ma tänada kõiki institutsioone hea koostöö eest, meil on toimunud mitmeid kohtumisi Luksemburgis ja Brüsselis äh, ja komisjon on äh, isiklikult mitmesuguseid institutsioone külastanud ja mul oli võimalus kohtuda kolleegidega teistest institutsioonidest ja arvan, et meil oli väga viljakas ja Äh, huvitav äh, arvamuste vahetus, äh, arutasime mitmeid võimalikke küsimusi, mis selles menetluses võivad esile kerkida. mis puudutab nüüd Euroopa Kohut, siis sooviksin öelda aitäh teie vastuste eest, kuid saime just täieliku inglisekeelse raporti äh, alles reedel, see ei andnud meile eriti palju aega selle üle, sellega tutvumiseks ning arvan, et siin on väga palju eh, eh, edusamme tehtud ning rohelisena sooviksin teid eh, õnnitleda keskkonnaalaste edusammude puhul ja eriti puudutab see just jäätmekäitlust ja siin te olete tõesti Eh, eeskujuks teistele. Teie ettekandes mainisite ka e-kuurijat, see on tõesti väga kasulik eh, programm selleks, et kiiresti vahetada dokumente erinevate osapoolte ja kohtu vahel. samuti on mul hea meel näha seda, et kohus eh, soovib parandada naiste esindatust juhtivatel kohtadel, kuid äh, Ehm, olles pärit ise liikmes, uuest liikmesriigist, sooviksin öelda, et on väga kahetsusväärne, et kõigest kolmteist protsenti juhtivatest eh, töötajatest on pärit uutest liikmesriikidest. see tähendab seda, et eh, institutsioonides on uued liikmesriigid eh, alaesindatud. kuigi mingeid arenguid on siiski toimunud ja mul on üks oluline küsimus ja ma olin äh, pisut pettunud äh, küsimustele kakskümmend seitse ja kakskümmend kaheksa esitatud vastuste üle. leian, et äh, kohus ei, ei riku salastatuse reeglid, kui ta esitab aruandeid toimuvate kohtuprotsesside kohta, kui me soovime täiel-, ma ei saa arva, et me peaks kogu informatsiooni avaldama, kuid äh, arvan, et et peaks vaatama, mida tegi Kontrollikoda selles osas, sellised suunised peaks olema sobivad äh, info jagamisel, arvan, et ei ole, ei ole mõistlik argument, kui äh, sellealast informatsiooni ei edastata. ja mis puudutab nüüd Kontrollikoda, sooviksin samuti tänada koostöö eest, arvan, et reform praegusel hetkel toimub ja arvan, et näeme nüüd alles praegu, millised on selle reformi tagajärjed ja sooviksin äh, teid tänada selliste arengute eest ning väga kiiresti veel lühikesed küsimused, ma arvan, et mul ei ole võib-olla isegi aega kiita kõigi äh, e-, edusammude eest, mille Kontrollikoda kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Eh, on eh, suutnud astuda, kõigepealt bilansi eh, küsimus ning millised muutused värbamispoliitikas on vastu võetud selleks, et sooline tasakaal oleks suurem, see on minu meelest väga oluline ja samuti on mul küsimusi koostöö kohta Olafiga. näeme, et kõik see, mis puudutab korruptsioonivastast võistlust, võitlust Euroopa institutsioonides, siis äh, Euroopa institutsioonidel on äh, piiratud äh, õigused ja võimalused, et paremini kontrollida Euroopa Liidu raha kasutamist, nii et see tähendab seda, et teha koostöö institutsioonidega on esmatähtis äh, ja tahaksin teada siis, et mida on teinud kontrollida selleks, et administratiivkoostööd Olafiga parandada e, et äh, ühismenetlused, mida oli kaheksasada üheksakümmend kaheksa alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastani oleks rohkem. ning olen näinud ka seda, et äh, Kontrollikoda viimase aasta jooksul on äh, Eh, muutnud eh, oma lähenemist eh, uurimisprotsesside vältel, et, et lihtsalt vigade välja näitamisest on mindud, on mindud edasi tulemusauditite juurde ja arvan, et see on väga hea, see on võimalus ka vaadata, kuidas Euroopa raha paremini kasutatakse. arvan, et äh, siin peaks äh, ole, astutama veel edasisi samme, et äh, paremini kontrollida Euroopa raha kasutamist, et äh, oleks näha, et Euroopa projekte, mida finantseeritakse, et need oleks tõesti seda finantseerimist väärt ja lõpetuseks veel Euroopa ombudsmani Äh, amet, äh, ma lugesin äh, ombudsmani poolseid märkuseid väga suure huviga, tema aktiivset suhtumist tahaksin väga kiita ning sooviksin mainida ka pöörduste süsteem on väga huvitav ning samuti BTA läbirääkimised, küsimused ja Euroopa Keskpanga küsimused on kõik väga olulised teemad ja sooviksin lihtsalt tõstatada ühe küsimuse, mida pole seni esile tõstetud, on üks valdkond, mis äh, seni oli ombudsmani tegevusvaldkonnast väljas, ehk siis äh, kui äh, asi puudutab info jagamist, siis küsimus pole ainult selles, mis informatsiooni jagab institutsioon, vaid ka äh, Eh, ka see, milline tagapõhi neil eh, küsimustel on, see on väga oluline, sest mõnikord esitatakse vastuseid väga suure hilinemisega, võib-olla oleks võimalik eh, rohkem tähelepanu pöörata just tähtaegade täitmise osas, aitäh. suur aitäh. ma tahaksin ka anda siin mainitud äh, asutuste esindajatele sõna. härra Escobar, palun, sõna on teil. Oui, merci beaucoup, madame la. suur tänu teile. kõigepealt äh, suur tänu, et äh, inglisekeelse tõlke nii hilja esitasime, loodetavasti saite selle sisuga küll tutvuda, näen, et vähemalt teie esitatud küsimuse osas on see nii see eh, puudutab ehm, eh, vastuseid konkreetsetele küsimustele ja võib-olla saaksin teile selgitada, et eh, vastuseks küsimustele, mis ja soovidele, mille väljendas Euroopa Parlament ja otsustas Euroopa Kontrollikoda kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Äh, selle küsimusega tõsiselt tegeleda, see andis väga suurt töökoormuse meie töötajatele, samuti ka institu-, teiste institutsiooni töötajatele, sest meie poliitika loomulikult tähendas seda, et pidime vastama kõigile küsimustele äh, ja äh, et teha võimalikult palju koostööd meie kontrollikoja kolleegidega, et oleks täielik läbipaistvus, kuid sellel on siiski oma piirid ja äh, see ei sõltu meie poolt tehtavatest valikutest, vaid need on seotud ähm, esmaõigusega ja äh, see on, aluseks on artikkel kolmkümmend viis, mis näeb äh, ette menetlussaladust Euroopa Kohtus ja mitte keegi ei tohi Eh, avaldada, eh, ei tohi avaldada andmeid eh, menetluses olevate kohtuprotsesside kohta ja see on sätestatud Euroopa alusõigustes, alusõiguses ja see puudutab kogu institu-, kõigi institutsioonide personali, see ei ole mingisugune valik see, mille võib langetada või mille kasuks võib otsustada institutsioon, vaid see puudutab kõiki institutsioone ka liikmesriiki. ja ka mis on toimunud, kui kontrollikoda soo-, soovis teatud küsimusi üle vaadata, mille kontrollikoda ise välja valis, siis loomulikult tekkis see risk, et, et see võib avaldada menetlussaladusi ning see oli arutelu all loomulikult kahe institutsiooni juhatuse vahel ja eh, samuti eh, esitati eh, selle koha kohta aruanne meie ülemkohtunikule ja Eh, see tähendab seda, et eh, võim-, igal hetkel on võimalik korraldada kohtumisi Kontrollikoja ja Euroopa Kohtu töötajate vahel, et eh, asjaga rohkem sügavuti minna, et lihtsustada andmevahetust, samas mitte rikkudes seda põhimõtet, et menetluses olevate Ehm, ehm, küsimuste andmeid ei tohi avaldada. see on üks konkreetne eh, eh, probleem, mis eh, meie töös on võimalik, võib tekkida. arvan, et siin praegu on olemas juba head kontaktid, töö käib edasi ja arvan, et eh, kontrollikojal võivad olla juba praegu kõike olulisemad elemendid olemas, et oma raporti koostamisel ning eh, oleme loomulikult eh, ootame suure huviga meie, meile esitatavaid soovitusi ja ettepanekuid, sest see võib aidata meile parendada meie töö tõhusust, aitäh. Ruiz Garcia ist der nächste järgmisena saab sõna härra Ruiz Garcia. võib-olla võiksid öelda, mi-, millal esitatakse, esitatakse Kontrollikoja poolt er, er, er, raport, eriraport Euroopa Kohtu kohta? arvan, et raport esitatakse kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpupoole selleks ajaks ta ilmselt on valmis. ja siis esitan raportöörile vastuse, see, mis puudutab nüüd soolist tasakaalu, siis pean tunnistama, et me ei ole eriti rahul praeguste tulemustega, sest äh, me ei ole piisavalt ambitsioonikad. ja pean ütlema ka seda, et äh, meil on äh, võrd-, äh, võrdsete võimaluste plaan, äh, oleme meetmed kasutusele võtnud näiteks koolituse osas, samuti teeme kõik selleks, et oleks värbamisel, et võetakse arvesse soolist tasakaalu ning me teeme koostööd Võrdsete Võimaluste Ametiga Vilniuses ning oleme ametisse nimetanud neli eh, uut eh, juhti, kes on naissoost, kuid ma rõhutan, et eh, me saame aru, et sellest ei piisa ning teem-, jätkame oma jõupingutusi ja loodame, et varsti saame näidata juba paremaid tulemusi soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, eriti äh, Eh, auditiosakonna juhtivatel kohtadel. see, mis puudutab koostööd Olafiga, siis sooviksin rõhutada, rõhutada seda, et meil on olemas õigusraamistik eh, Olafiga koostöö tegemiseks ja see toimib täiesti probleemide vabalt eh, ning loomulikult on olemas ka uued administratiivsuunised selles küsimuses, kuid praegu sooviksime Eh, et kõik, eh, et kõik eh, soovitused, mis esitati Olavi poolt ja meie poolt, et neid soovitusi võetakse arvesse, arutame praegusel hetkel neid küsimusi ja loodame, et arutelud jätkuvad kiirelt, kuid koostöö praegusel hetkel on kaetud olemasoleva õigusraamistikuga ning see, mis puudutab äh, tulemuspõhist äh, otsuse langetusprotsessi, siis kolm, möödunud aastal me äh, viisime läbi kolmkümmend viis tulemusauditit, mis on enneolematult hea tulemus ning üks meie eesmärkidest praegusel hetkel ongi tugevdada auditi koostamise tõhustus, tõhusust. Frau Gminder, bitte. ja herzlichen Dank. ja suur tänu, kas tõsi ei ole see, et et, et, et me oleme näinud äh, kaebuste hulga tõusu, me oleme näinud, et see on kasvanud, me teame ka, et äh, meil on ka juurdepääsutaotlusi tulnud ja väga sageli on neile keeruline äh, õige ettenähtud tähtaja jooksul ähm, vastata, see tähtaeg on võrdlemisi lühike, aga me näeme ka seda, et on erinevusi esimese esialgse küsimuse ja esialgse vastuse ning edasiste küsimuste ja vastuste vahel ja loomulikult äh, ei vastata neile ka mõnikord pikka aega ja mõnikord äh, juhtub ka, et äh, inimesed äh, ei saagi kirju, mis ütleksid, et me kaebuse kallal veel tööd teeme ja anname teile vastuse äh, niipea kui võimalik äh, ehk siis nende kaebuste põhiselt me mõtleme ka selle peale, kas me saaksime süsteemsemalt sellele teemale läheneda ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal me kindlasti tegeleme sellega, eriti just äh, kinnitava rakenduse valdkonnas, äh, sellepärast et äh, paljud kol-, kodanikud ei ole teadlikud võimalustest ja sellega seonduvast, ehk siis sellega seoses on tõesti lahtisi küsimusi ja suur aitäh seda esile tõstmast. kolleeg Istas, pidi kolleeg Stas, palun. Ehm, eh, suur tänu. kõigepealt sooviksin pöörduda kolme institutsiooni poole, eh, mille osas ma olen raportöör ning sooviksin tänada eh, selle eest, kui head koostööd oleme teinud, ma sain külastada kõiki kolme institutsiooni ja ma sain ka üle vaadata oma küsimuste nimekirja nendega. nii eh, oli meie reaktsioon, saime, eh, saime vastuseid üsna kiiresti, reageeriti meie küsimustele kiiresti ning see aitas koostada resolutsiooni, mis eh, käib kaasa eelarve kasutuskinnitusele. me, meie lähenemine oli äh, sarnane, keskendusime küsimustele, mis vajavad erilist tähelepanu Euroopa Parlamendi poolt, näiteks eh, värbamisküsimused, eh, organigramm, eh, soolise võrdõiguslikkuse küsimused ning samuti tegeleme sellega, et vastutavatel kohtadel oleks rohkem naisi. samuti ka selles osas, et keskastme juhtide osas oleks rohkem naisi. ka läbipaistvus on oluline. meie parlamendikomisjoni jaoks on see väga tähtis. teised küsimused on korruptsioon, võitlus pettuse vastu, huvide konfliktide vastu, samuti eh, tegeleme vilepuhujatega eh, ja nägime, et äh, äh, selles osas liigutakse edasi, tulemused on positiivsed, samuti äh, samuti oleme tegelenud sellega, mida inglise keeles kutsutakse performance-based budgeting ehk tulemuspõhise eelarvestamisega. ma olen väga rahul koostööga ja kui nüüd vaatame institutsioone, kõigepealt ECOSOC, teie esindaja juba jõudis äh, vastata väga paljudele olulistele küsimustele. loomulikult on oluline koostöö Euroopa Parlamendiga. see on ka oluline poliitiliselt ning äh, see äh, tähendab seda, kokkulepetele jõudmisele läheb teatud määral aega see nõuab teatud jõupingutusi Euroopa Parlamendi, meie peasekretäri poolt, nii et kui Klaus välja siia tuleb, et eh, Euroopa eh, Parlamendi eh, eelarve kasutusele oma kinnitus anda, siis esitame talle sama küsimuse. kuna tegemist on poliitilise koostööga, siis mina oma resolutsioonis TASi kohta teen ettepaneku, et äh, oleks pisut kiiremat reaktsiooni, et äh, selles koostöös, et see toimuks äh, nobedamalt, siin öeldi ka seda, et äh, sooline tasakaal ei ole päris see, mis ta olema peaks. kuid samas sain aru, et selles osas soovitakse edusamme astuda äh, juba midagi muud enne kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, ma tahaksin teada, mida on konkreetselt tehtud selleks, et äh, selle tasakaaluni jõutaks äh, varem. ning äh, mis puudutab nüüd personaliküsimusi, siis personali heaolu on äärmiselt oluline ja see et personali heaolu mis garanteerib, et eh, esit-, pannakse eh, korraks kokku sellised meeskonnad, mis oleks võimelised koos tegutsema. ning eh, tahaksin teada ka seda, kas pingutused nii-öelda team building'u läbiviimiseks või näiteks away days, kas see tähendab seda, et Äh, osalejaid on vähem, kui kaks tuhat viisteist oli neil kakssada seitseteist, mistõttu, mille tõttu see nii on, kas äh, meeskonnatöö toetamist on vähem vaja või? ja mis puudutab läbipaistvust, siis teie poolt antav, antud vastus on oluline ja Te esitasite mõned täpsustused, mida ma kõrgelt hindan, kuid arvan, et äh, on vaja veel mõndagi ära teha. seda äh, on ka küsimuste nimekirjas näha, näiteks läbipaistvus juhatusotsuste koha peal äh, või näiteks see, mis puudutab konkreetseid Kosoki töötajaid. siin on samuti võimalik rohkem ära teha nüüd, mis, mis puudutab regioonide komiteed, siis teie esindaja Öeld, ütles, et äh, koostöö parlamendiga on väga oluline. ma olen sellega nõus. ma olen äh, eelarve kontrolli komisjoni liige, kuid samas olen keskkonnakomisjoni liige ja kui minevikus äh, Äh, esitati raporteid jäätmete transpordi kohta kolmandatesse riikidesse, siis tehti seda koostöös regioonide komiteega, et näiteks koos äh, korraldada visiit äh, näiteks Antwerpeni sadamasse. see on kõigest üks näide, kuid see on hea näide selle kohta, kuidas koostöö võib toimida. nüüd teiepoolsed vastused meie küsimustele, et see, mis puudutab soolist võrdõiguslikkust siis äh, regioonide komitees ei ole asjad selles osas veel täielikult hästi. kõigest kakskümmend viis protsenti naisi on tippjuhtide seas, keskastme juhtide seas on kaheksakümmend kaks protsenti mehi, see tasakaal peab kindlasti muutuma ning ma esitan sama küsimusi, et milliseid jõupingutusi tehakse regioonide komitees, et äh, tasakaalu saavutada. ning rääkides personalist, näiteks äh, haiguspuhkus äh, isegi kui äh, jättes kõrvale viis äh, inimest, kes olid terve kahe tuhande viieteistkümnenda aasta haiged, isegi siis äh, on haiguse tõttu puudumisi väga palju, kaheksateist koma kaks päeva aastas. see on, seda on väga palju. mida teete selleks, et neid puudumisi oleks vähem? ja läbipaistvus äh, ja samuti ka vilepuhujad on äh, ühe äh, sellise vilepuhujaga probleem olnud juba aastaid, see otsus on edasi kaevatud Olafile, et vaadata, mis seal edasi saab, kuid ma siiski tunnen, et endiselt on veel pingeid äh, regioonide komitee ja selle äh, kaebuse esitaja vahel ja et veel ei ole endiselt suudetud luua dünaamikat, mis aitaks kokkuleppele jõuda, mis oleks mõlemale osapoolele kasulik. ma paluksin, et äh, siin tehtaks midagi äh, jõulisemat ära seni veel ei ole äh, langetatud mingeid otsuseid, kuid see, et äh, selline kaebuse äh, esitamine, selle kaebuse menetlemine võtab aastaid, see ei ole aktsepteeritav ning nüüd lähen Euroopa andmekaitseameti juurde, see on kõige spetsiifilisem institutsioon, millega peab tegelema ühest küljest sellepärast, et seal on töötajaid väga vähe Äh, ja samas tehakse, teevad nad ära väga olulise töö. seda ei saa alahinnata. andmekaitse ning see, et reegleid täidetakse andmekaitse küsimustes, on väga oluline selleks, et ettevõtted ja kodanikud usaldaks Euroopa institutsioone. andme kaitseametnik tegutseb väga kiirelt muutuvas olukorras. teiste sõnadega pidevalt kerkivad esile uued väljakutsed, uued seadused, nagu selle ameti esindaja ka ütles ning kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta mais Ja hakkavad nad tegema koostööd ka Europoliga, selles osas on samuti uued reeglid ja määrused ning see kõik äh, annab äh, andmekaitseametnikele väga palju tööd. olen äh, teie teenistuse poolt esitatud vastustega väga rahul. arvan, et siin võin esitada resolutsiooni, mis üritab olukorda hästi ja positiivselt kirjeldada. ainus asi, mis võib keeruliseks osutuda. ma tean küll, et teie institutsioon on väike ja tegutsete väga keerulises kontekstis kui suuremad institutsioonid, kuid seda kõike arvesse võttes võib öelda, et tulemuspõhine eelarvestamine võiks veel paraneda ja veel paremini sobituda teie institutsiooniga ütleme seda ka resolutsioonis, mis äh, eelarve kasutas äh, kinnituse protsessiga kaasas käib, kuid äh, ütlen seda sugava, sügava lugupidamisega teie töö vastu, aitäh! suur aitäh ja äh, nüüd tahaksin äh, majandus- ja sotsiaalkomitee nimel anda sõna äh, sealsele esindajale ja vastusteks palun. suur aitäh, esinaine, suur aitäh ka raportöörile äh, kommentaaride eest küsimustiku koha pealt ja töökoha pealt, mida me siiani teinud oleme ja siis seda kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiidu andmise kontekstis, see jätkub ka tulevikus, ma arvan, et see on Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi eh, ja, ja Majandus- ja Sotsiaalkomitee jaoks väga positiivne, kõigepealt esimene kommentaar koostöö Euroopa Parlamendiga. Eh, te ütlesite selle ära paremini kui mina ja ma võin seda ka rõhutada, et poliitiline lepe, eh, mis presidendid allkirjastasid, oli väga hea, meil on ka haldusanneks, me peame selle ellu rakendama, seda praegusel hetkel ei ole veel täies mahus tehtud äh, teatud hoonete osas ei ole veel kõik ära tehtud, mu kolleeg saab selle kohta rohkemat rääkida, see on väga oluline teema, millega tegeleda, aga nüüd poliitilise koostöö valguses äh, tuleb öelda, et seadusandluse põhiselt äh, me anname kindlasti majandus- ja sotsiaalkomitee liikmete poolt tehtud tööst aru ja see saab olla väga positiivne mitmeski aspektis. Äh, ma olen täielikult nõus teiega selles osas, kui oluline see teemavaldkond on ja sellega tuleb äh, selliselt tegutseda, nagu te välja pakkusite. siiani oleme me teinud vägagi positiivseid samme koordineerimaks ähm, komitee sektsioonide tööd, äh, parlamendikomisjonide tööga, aga me saaksime veelgi rohkemat ära teha. eelmisel aastal toimus meil esimest konverentsi esimehega mitmeid kohtumisi, aga me saame välja töötada veelgi koordineerituma lähenemist lähenemise, mis seda koostööd parandada aitaks. ma arvan, et siin arenguruumi on. Äh, te kindlasti olete lugenud seda raportit, äh, mille me kahekümnendal detsembril teile saatsime, see on meie iga-aastane hinnang olukorrale, kuid me tõesti loodame, et järgmisel aastal äh, saame me veelgi paremad dokumendid saada. teine teema, sooline võrdõiguslikkus ma ütlesin äh, oma sissejuhatavas sõnavõtus äh, väga lühidalt ka selle kohta, et äh, minu jaoks on kolmkümmend üheksa ähm, protsenti küll edusammuks, kuid see ei ole veel lõppeesmärgi täitmine, me oleme edusamme teinud selles valdkonnas ja äh, AD ja ASD äh, tasandil on rohkem naisi meie institutsioonis kui mehi äh, ja tegemist on võimalusega siis see poliitika ellu rakendada, mis on uus poliitika, kasutades ära need vahendid, mis meil selleks on. Te olete küsinud ka meie käest seda, mida me selle eesmärgi täitmiseks teeme. kõigepealt, kõigepealt tuleb austada personali eeskirju ja see tähendab seda, et valikuprotsess peab põhinema pädevusel ja mina usun, et see on kõige esimene element, mida arvesse tuleks võtta. kõigepealt äh, tuleb paika panna, millised on pädevused erinevatel kandidaatidel, äh, see tuleb selgeks teha ja siis äh, pärast seda saab kasutada lähenemist, mis on positiivne selles osas, et juhtivpositsioonidele nimetataksegi rohkem naisi ma olen äh, täiesti veendunud selle lähenemise õigsuses äh, ja meie komitee juhatus kindlasti lähene, äh, kasutab seda lähenemist ja seda on varem ka öeldud, see läheb kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani, ehk siis see on kaugeleulatuvam kui ainult selle aasta heakskiidu andmine ma toon teile konkreetse näite, me oleme Majandus- ja Sotsiaalkomitees korraldanud kon-, konkreetseid kursusi ja ettevalmistuskursusi naissoost kandidaatidele, kes soovivad juhtpositsioonidele asuda, selleks et anda neile kõik oskused, mis on vajalik selleks, et seda karjääri äh, teha. ja ma arvan, et see on vägagi positiivne, selliste foorumite loomine on väga positiivne lähenemine soovitud tulemuse saavutamiseks. kolmas äh, äh, punkt järgmiseks Äh, ma tunnen siin väikest vastuolu, ma olen nõus sellega, mida teie ütlesite äh, arvude vähenemise valdkonnas, kui me räägime osalusest, äh, jah, me peame igapäevaselt selle valdkonnaga tööd tegema kuid me oleme näiteks teist saanud, teilt saanud eelmisel aastal ka äh, kriitikat sellel suunal, te olete öelnud, et tuleb võtta arvesse äh, fondide juhtimist äh, ja meie oleme väga distsiplineeritult tegutsenud ja me oleme teie nõuandeid ja soove järginud ja ma mm, tahan, et me saaksime võimalikult palju Euroopa fond, fonde ja rahasid selleks, et saavutada neid tulemusi. Ähm, see, et meil on vähem inimesi selles valdkonnas tegevad, ei tähenda samal ajal muidugi seda, et me ei keskendu enam selle eesmärgi saavutamisele. nüüd läbipaistvus, selle koha pealt kaks aspekti tooksin välja. Äh, kõigepealt haldusküsimustega seonduv äh, ja pärast siis liikmetega seonduv. haldusküsimustega seonduvalt olen ma juba öelnud, äh, et me oleme A-direktoraadis loonud juba uue sektori, mis on seotud just läbipaistvuse küsimusega. teine aspekt, liikmed, see puudutab ka interne ja huvisid me oleme nüüd võtnud vastu otsuse seoses sellega, et Äh, seda valdkonda tuleb iga-aastaselt äh, vähemalt korra üle vaadata äh, ja Euroopa Parlamendis leiab see ka selliselt aset, kui toimuvad uued arengud, mis toovad kaasa muudatuse huvide deklaratsiooni sellisel kujul, nagu ta on alguselt, algselt esi-, esitatud. ja nüüd andmekaitse kommentaar, ma olen sellega ka nõus, mida te ütlesite. kui on võimalik uut sektorit parandada ja edasi arendada, Äh, läbipaistvuse valdkonnas, äh, siis see on väga oluline. me kindlasti tegeleme ka andmekaitse valdkonnaga, nagu te juba ka ütlesite, siis äh, me ei ole just väga suured Euroopa organid ja see tähendab seda, et meil ei ole väga palju vahendeid kõikidele nendele tegevustele er-, eraldamiseks, kuid andmekaitse on tõesti väga olulise tähtsuse selleks, et kaitsta Euroopa kodanike huve ja me peame sellega tegelema. suur aitäh ja nüüd regioonide komitee esindaja saab järgmiseks sõna. aitäh. jah, mis äh, puudutab soolist äh, aspekti, siis jah, äh, me oleme nõus, et arenguruumi veel on. praegusel hetkel Ähm, kui me räägime juhtivpositsioonidest, äh, siis äh, meie näitaja on kakskümmend kaheksa protsenti, äh, keskmise taseme kohtadel kolmkümmend seitse protsenti on juhtidest naissoost, aga ilmselgelt on veel vaja väga palju ära teha selleks, et oma eesmärke täita me oleme ajakohastanud äh, soolise tasakaalu äh, ja võrdõiguslikkuse strateegiat, tegime seda vaid mõned nädalad tagasi ja äh, see asendab eelnevat vastavasisulist strateegiate dokumenti, mis aegus aastal kaks tuhat kuusteist ja tegemist on strateegiaga, mis nüüd on mõeldud aastani kaks tuhat kakskümmend üks lausa ehk siis meil on konkreetne eesmärgipärane strateegia Äh, kuhu on kaasatud ka ähm, võrdsete võimaluste mm, mänedžer või, või, või juht, vastutav isik. lisaks sellele on ähm, äh, paika pandud äh, ka väga erinevad meetmed, mille eesmärgiks on täiendada seda võrdsete võimaluste strateegiat. me oleme julgustanud naisi osalema juht, kehtiv kohtadele mm, kandideerimise eelnevatel koolitustel. Eh, mõned nädalad tagasi panime paika uue eh, toimiva juhtimisstruktuuri, mis eh, võimaldaks eriti just naissoost töötajatel juhtivkohtadele liikuda, see puudutab üksuste asejuhte või sektorite asejuhte see aitab naisest kandidaatidel ehm, sellesse struktuuri sisse elada, see on väga oluline naiste jaoks. me oleme näinud edasiminekuid ka eh, selles valdkonnas, mis puudutab era- ja tööelu eh, ühildamist, see on ka väga oluline teema. Eh, me oleme püüdnud veelgi kaugtöö võimalusi edendada, mõned kuud tagasi me parandasime olulisel määral ehm, seda võimalust, et vajaduse korral kaugtööd teha Äh, lisaks sellele oleme me parandanud ka osalise tööajaga töötamise võimalust selleks, et äh, tagada võrdseid võimalusi töökohal. mis puudutab nüüd äh, haiguse tõttu töölt kõrvalejäämist, siis jah, see valdkond on problemaatiline, me oleme näinud kahe tuhande kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda aasta lõikes olulisi erinevusi. seal toimus oluline suurenemine, aga kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani on näitajad jällegi allapoole läinud, nüüd kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kontekstis ei ole meil kõiki andmeid analüüsida jõudnud, aga nagu raportöör juba ka ütles, siis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli väga palju eh, pikaajalist töölt teemalt viibimist, kaheksa juhtumit eh, eh, on nüüd kehtinud kvaliteetuks muutunud, see tähendab seda, et äh, statistika muutub olulisel määral kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kontekstis ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on meil veel kolm lisajuhtumit, mis puudutavad pikaajalist töölt kõrvalolekut haiguse tõttu, mis puudutavad tervet aastat mm, kui me räägime nüüd äh, tulemuste kokkuarvutamisest, siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta puhul võime rääkida äh, olulisest vähenemisest Äh, töölt puudumise valdkonnas ja ähm, kahekümne, kolmeteistkümnenda aastaga võrreldes on see kaks koma kaheksa protsenti, aga loomulikult me teame, et tegemist on vaid ja ainult statistiliste arvutustega. selleks, et äh, taust paika panna, mis võimaldaks parema seiretegevuse, äh, parandame me ka ja tõhustame me ka nende kolleegide ähm, ka seonduvaid kontrolle, kes on pikaajaliselt töölt eemal ja parandame koostööd ka äh, meditsiinitalitusega. lisaks sellele äh, siseinfoandjatega seonduv ma arvan, et väga oluline on see, et me teaksime ja mõistaksime seda, et siseinfo andmisega seonduv juhtum, millega meie siin praegu tegeleme, tegelikult on neid veel üks öö, äh, uus üles kerkinud, aga see, millest rääkis äh, austatud ähm, raportöör, on juba äh, mm, vana juhtum aastast kaks tuhat kolm Äh, ma ei saa üksikasjadesse minna, kuid ma saan teile öelda, et see konkreetne juhtum äh, on äh, jõudnud juba Euroopa Kohtusse ja on oma lõppfaasis. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta esimeses pooles toimub seal mm, kohtuistung sellega seoses ja Euroopa Kohtu otsust ootame me kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks selle juhtumi puhul selles kontekstis me peame ootama ära Euroopa Kohtupoolse hinnangu ja otsuse, kuid ma võin öelda, et eh, niipea, kui see otsus langetatakse, teeme me omalt poolt kõik, mis võimalik selleks, et eh, vastavalt kohtuotsusele eh, võtta tarvitusele vajalikud meetmed. ma arvan, et see on see, mida me saame ise ära teha selle konkreetse siseinfo juhtumi puhul. ma loodan, et ma andsin nüüd vastused kõikidele küsimustele, aitäh! suur aitäh ja härra Toksi, palun! Um, suur tänu, proua esimees, tahaksin tänada raportööri selle eest, et äh, ta on pannud äh, suurt rõhku sellele, kui oluline on andmekaitse ning suur tänu, et käisite meie juures enne jõule, andsite meile võimaluse meie töö ühiselt läbi vaadata, me hindasime seda võimalust kõrgelt. mis puudutab seda, kui oluline on see, et me oma raha eest ka midagi saame, siis seda mõtet me toetame. ja seetõttu me vaatasime oma nume kvantitatiivse lähenemise ehk arvamuste arvu lugemise äh, kõrvale ning äh, vaatasime pigem seda, kas meie tegevus on mõjutanud seda õigusloomeprotsessi, mis Euroopa kodanike igapäevaelu mõjutab, selle uue äh, metoodikaga, KPI metoodikaga me äh, näitame oma aruannetes, kas me maksumaksja raha eest ka midagi ära teeme. meil on äh, tegevuspõhine kuluarvestus äh, kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast ning me kindlasti viime ka soorituspõhise eelarve lähenemise osas koolituse läbi oma personalile ning oleme ähm, raportöörile ja Euroopa Parlamendile äh, kogu, kõigi nõuannetest väga tänulikud. aitäh! suur aitäh ja nüüd kolleeg Štehovski, palun, sõna on teil. Děkuji, paní, <clears throat> paní předsedající Eh, já moc krát děkuji za tuto výměnu názorů i za přípravu. Ma tahaksin eh, tänada eh, selle arvamuste vahetuse eest, mis meil siin täna toimub. ma tahaksin tänada kolleege ka selle eest, et nad on väga palju aega pühendanud töötamaks selle teemavaldkonnas. eelmisel aastal olin ma variraportöör selles teemavaldkonnas ja ma pean ütlema, et äh, mõningad küsimused ning mõningad ka vastused ka on äh, praktiliselt identsed sellega, mida me kuulsime eelmisel aastal, kuid teisest küljest on mul väga hea meel selle üle, et äh, paljugi on ka muutunud. erinevalt eelmisest aastast ei ole ma selle teemaga seoses nii kriitiline, kuid ma tahaksin mõningaid asju mainida. Benedikt Javor rääkis uute liikmesriikide esindajate osakaalust juhtivkohtadel. ma väga vabandan, aga äh, kolm, mina olen kolmekümne kuue aastane ja kolmkümmend kolm protsenti või äh, kolmkümmend neli protsenti oma elust olen ma olnud Euroopa Liidu liikmena veetnud äh, ja kas äh, see tähendab, et ma olen äh, uue, äh, uue või värske Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, me räägime kolmandikust minu elust praegune olukord mõningates Euroopa Liidu liikmes äh,, institutsioonides ei ole väga optimaalne äh,. juhtimistasandil äh, on vaid kaksteist kuni kaheksateist protsenti töötajatest, äh, juhtivpositsioonides uutest liikmesriikidest. Rumeenia ja Bulgaaria on veelgi uuemad liikmesriigid kui minu liikmesriik näiteks ja neil ei ole üldse praktiliselt esindatust seal tasandil äh, äh, probleemi ei ole mitte ainult nendes konkreetsetes asutustes, aga mina tahaksin äh, teada, kuidas te tahaksite seda olukorda muuta, parandada ja millal te seda olukorda mm, lahendada tahaksite. ma tahaksin, et käidaks välja konkreetne kuupäev Äh, sest et siiani ei ole täpsetest kuupäevadest räägitud. sooline võrdõiguslikkus, tasakaal, äh, me kuulsime siin, et mõningates institutsioonides äh, töötab isegi üle viiekümne protsendi naist, naisi ja et naised on väga hästi esindatud ka juhtivtasandil. Mm, ja see, need on küll edusammud kuid võttes arvesse seda, mida mina just mainisin, siis selles valdkonnas me suuri edusamme kahjuks teinud ei ole Äh, siin on olukord paranenud vaid ühe kuni kahe protsendi võrra ja nüüd veel läbipaistvuse küsimus. meie Euroopa Parlamendi saadikute jaoks on see väga oluline teema. läbipaistvuse küsimus ei puuduta eh, mitte ainult eh, meediavaldkonda ja veebilehekülgi eh,, praegu on ju internet kaks pluss null meid ümbritsemas ja äh, see, millest teie rääkisite, puudutab sotsiaalmeediat, sotsiaalseid võrgutik-, võrgustikke, äh, interaktiivseid võimalusi ja eh, siin me saaksime olukorda veel olulisel määral parandada. paljudes institutsioonides on kahjuks olukord veel selline, et äh, arengud on jäänud pidama kümne aasta tagusesse aega. Äh, ma arvan, et me peame ühiselt leidma lahendusi. Äh, ma tean, et Euroopa Kohus näiteks kõiki oma istungeid ei saa avalikustada veebis, kuid põhitegevused peaksid siiski olema avalikkusele teada. me peaksime tweet'e, säutse säutse kasutama, me peaksime kõige olulisematest teemadest säutsude abil rääkima, Brexit on üks oluline teema näiteks, ja me ei pea mitte ainult sellest teemast rääkima, varsti võib-olla ootab meid ees juba Brexit, sest et inimestel ei ole lihtsalt informatsiooni selle koha pealt, mis Euroopas toimub. ja nüüd äh, veel üks teema, äh, millest ma tahaksin rääkida äh, me äh, oleme rääkinud heakskiidu andmisest. viimasel korral, kui me sellest rääkisime, siis äh, me rõhutasime ka just äh, läbipaistvuse küsimust. ja kui ma nüüd mõtlen Euroopa Komisjonile, vabandust, regioonide komiteele, siis äh, on esitatud äh, taotlusi, küsimusi, äh, me oleme omalt poolt esitanud kriitikat äh, ja olukord on paranenud. jah, loomulikult ma saan aru, et keegi ei taha, et teda kritiseeritakse, ma mõistan ka seda, et sageli võib juhtuda, et kritiseeritakse ekslikult, kuid teisest küljest olen ma seisukohal, et on ka ebaõiglane see, kui ähm, Äh, lükatakse äh, muudatusettepanekud teiste kanda. mina oleksin väga rahul siis, kui ADR-i äh, esindajad ei kasutaks seda taktikat, kui kellelgi on vastuväited meiepoolsele kriitikale, siis tuleks tegelikult avalikult sellest kõnelda ja raportööridega peaks sellest rääkima ja ma ootan põnevusega meie tulevast koostööd. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg De Jong. Eh, eh, suur tänu, proua esimees, mul on kaks kommentaari ja ma vabandan, et ma osa arutelu jooksul pidin eemal viibima ega saanud kuulata, mida siin öeldi. kuulasin eh, seda, mida ütles härra Tšekovski just praegu ja pean ütlema, et ta võttis mul sõna otseses mõttes sõnad suust, mis puudutab nõuande komi-, nõuandvaid komisjoni, äh, regioonide komiteed ning majandus- ning sotsiaalkomiteed. mõlemad komiteed on väga olulised äh, ühelt poolt äh, kohalikele ja piirkondlikele ametivõimudele ja teiselt poolt äh, ka kodanikuühiskonnale, aga me peame vaatama ka seda, kui nähtav on nende organite tegevus ning kui tõhus on nende töö ma sain vastused nendele küsimustele, mulle on öelnud, et edu on saavutatud selles valdkonnas, aga kui ma vaatan asju üksikasjalikumalt, siis ma näen, et äh, ka Euroopa Parlament on tsiteerinud äh, regioonide komitee arvamusi, aga, aga sellega ka tegelikult äh, areng piirdubki see tõendid selle kohta, et ähm, nende, need arvamused äh, kuidagi mõjutavad äh, nõukogu äh, parlamendi ning komisjoni poliitilist tegevust puuduvad. ma tahaksin teada, millised on plaanid selle mõju suurendamiseks. me tahaksime tegevusaruandes näha täpselt, millised arvamused on mõjutanud, millistes valdkondades seda tegevust, see oleks palju parem mis puudutab äh, Euroopa kohust, siis näen, et äh, kulukohustuste ning makseassigneeringute vahel on vahe lähetuste valdkonnas. ja kui seda teemat ei ole veel ametlikult tõstatatud, siis tõstataksin selle ise. tahaksin teada, kuidas te seda selgitaksite, seda erinevust ja kas on plaane äh, kuidagi ähm, lähetuskulusid äh, vooluna arvestada. suur aitäh, ma panin enda nime ka kõneles, jätta nimekirja, mm, kirja kaks küsimust minu poolt ka. kõigepealt äh, küsimus, mis on suunatud Euroopa Kohtule äh, leheküljel seitse räägitakse sellest, äh, kui palju endisi ametnikke on saanud endiselt lepinguid ja Eh, siit me saime teada, et on eh, AD14 tasandi eh, endisi ametnikke, kes saavad endiselt viiskümmend neli tuhat, kolmkümmend kaks tuhat eurot aastas näiteks tõlketeenuste eest ja, ja mind tegelikult huvitab selliste ametnike mm, tehtud töötundide arv, kas seda oleks võimalik ka kirjeldada ja nüüd kontrolli kojale kaks küsimust, sooline võrdõiguslikkus ja tasakaal. siin on sellest juba täna ka räägitud, ma usun, et meie äh, jõuame naistena selle teema juurde alati siis, kui mehed ka juba selle teemaga on varasemalt tegelenud, nii et suur aitäh selle teemaga tegelemast, tegelemast äh,. meil on ka üks tabel äh, selle kohta, aga siit ei äh, ole võimalik näha, kui palju on naisi äh, kõrgematel juhttasanditel ja keskmisel tasandil ja tegelikult oleks vaja head äh, Äh, ülevaatlikud tabelid, see oleks väga hea ja nüüd Kontrollikojale veel üks teine küsimus äh, ähm,. haiguse tõttu töölt kõrvalejäämine äh,. siin on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta äh, kohta andmed, inimesed ja nende arv on ära toodud, kes on vähemalt viiskümmend viis päeva aastas haiged olnud siin on ka sada üheksakümmend üheksa haiguspäeva olnud ja teisi äh, päris suuri ja kõrgeid arve. ja äh, mina tahaksin teada, mis juhtumitest me räägime, kas sellest saab rääkida, ma oleksin väga tänulik lisainfo eest sellistel juhtumitel. ja äh, äh, ma nüüd annan sõna härra Escobarile, palun, sõna on teil Merci, madame la president eh.... suur tänu teile. kõigepealt sooviksin rääkida esindatuse küsimusest äh, ja sellest, kui äh, töötajaid erinevatest liikmesriikidest kõrgemate ametnike seas, see on minu meelest äh, huvitav mõttepunkt. tuleb aru saada sellest, et need institutsioonid, mis on siin esindatud, me ei ole eriti suured. see tähendab seda, et et meil on äh, neli peadirektorit näiteks Euroopa Kohtust, väga raske on garanteerida, et äh, äh, kõikide liikmesriikide kodanikud oleks võrdselt esindatud, kui on neli peadirektorit ja, ja neliteist asedirektorit, see teeb kaheksateist kokku kahekümne kaheksa liikmesriigi kohta ning nagu siin üks eelkõneleja ütles, et <clears throat> ametnike statuut nõuab seda, et kõigepealt võetakse arvesse kõigi mm, töötajate pädevusi ja sellega seoses on raske täielik esindatust äh, saavutada, kuigi loomulikult äh, tuleks soovida, <clears throat> et äh, selline esindatus oleks eesmärgiks ja Euroopa Kohus võtab seda arvesse teised institutsioonid samuti ning see, mis puudutab äh, küsimust neliteist ehk siis seda, kui palju institutsioonid endiseid töötajaid äh, osutavad teenuseid meie kohtule praegu. me osaliselt vaatasime, et oli, neid oli neliteist eelmisel aastal. kui soovite, saadame teile andmed äh, kirjalikult ma ei tea, kas ma midagi unustasin. Äh, suur aitäh. Äh, ma tahtsin öelda, et äh, kui vastasite küsimusele esindatuse kohta, räägime, et prantslasi näiteks seitseteist prantslast, kümme hispaanlast, kaheksa sakslast, see tähendab seda, et eh, erinevad riigid on väga erinevalt esindatud, nii et suur tänu teile teie tabeli eest, seda on väga huvitav näha. jälgime olukorda tähelepanelikult. <clears throat> kas selleks on põhjuseid? Eh, saan aru, et, eh, et Euroopa Kohus töötab ka Prantsusmaa põhiselt, aga, aga see on kahtlemata väga huvitav. <clears throat> kas keegi soovib midagi lisada? mis puudutab äh, siis äh, assigneeringuid ja makseid, siis äh, vastame ka sellele küsimusele kirjalikult pärast seda, kui oleme andmed üle kontrollinud. ja härra Garcia, palun. suur tänu teile nüüd see, mis puudutab äh, soolist võrdõiguslikkust, siis esitame teile andmed äh, kirjalikult, et äh, võimalikult konkreetselt ja täpselt seda teha ning võin teile öelda ka seda, et meie iga-aastases tegevusaruandesse leheküljel viiskümmend üks selgitame, kuidas audiitorite ja juhtide ametis <clears throat> nelikümmend üks protsenti on naised ning Eh, juhatuses on kõigest kolmkümmend üks protsenti naised, oleme teadlikud sellest, et kontrollikojal on selles osas veel üsna palju ära teha ja me teeme selle nimel edasi tööd. nüüd see, mis puudutab haigus tõttu puudumisi, siis eh, esitasime väga põhjaliku ülevaate eh, selle kohta leheküljel seitseteist, aga loomulikult oleme valmis vastama ja esitama lisainformatsiooni, mida te hindate vajalikuks. aitäh. härra Plaanis, palun. Oui, merci, madame la présidente. Euh, deux comment-. suur tänu, kaks äh, konkreetset kommentaari selle äh, härra Tšakovski ja härra Joki küsimuse kohta selles äh, tänases arutelus. kõigepealt geograafiline tasakaal härra Gallo rääkis sellest samuti, ka mina ise mainisin oma sõnavõtu alguses seda, me peame arvesse võtma seda, millised on meie eesmärgid. ja nii äh, geograafilises äh, valdkonnas, aga ka personaliga äh, seotud kohustustega seoses. vastasel korral me lõpetame lihtsalt Euroopa Kohtu ees ja, ja seda ei taha mitte keegi. aga meil on oma eesmärk, jah ma olen täiesti nõus selle, sellega, mida härra Tšakovski ütles, me võime märkimisväärselt rohkem saavutada, aga seda tuleb teha samas äh, personali äh, õigust taustades. me peame arvesse võtma äh, meie kohustusi ja konkursitingimusi. ma arvan, et väikestes institutsioonides mäletate ja tuletame endale kogu aeg meelde seda, et on nende rasku-, nende eesmärkidega suuremaid raskusi. aga kui me räägime mitmekesisusest, siis geograafiline mitmekesisus ei ole probleem, vaid, vaid äh, tugevus. mitmekesisus tähendab ju tegelikult arvamuste mitmekesisust, mis on just nimelt Euroopa Liidu tugev külg ning selle poole peaksime me pöödlema. meil on avameelne arutelu äh, siin teie eelarve kontrolli komisjonis, me saame selle eesmärgi poole püüelda, aga samas tuleb austada äh, Mm, ka õigust, mm, õigusraamistikku, mis meile on seatud. kehtestatud normidest tuleb kinni pidada. ja härra Jonki küsimus. härra Jonkil on õigus, me võime oma nähtavust parandada. ja vastates küsimustikule juba rääkisime sellest täpsemalt aga tuletaksin teile meelde, ma räägin majandus- ja sotsiaalkomisjoni nimel ja kolleeg räägib siin Gea regioonide komitee nimel tõenäoliselt sedasama juttu, et meie Äh, te- ja, ja me oleme nõuandvad kogud Euroopa Parlamendile, nõukogule ja öö, äh, komisjonile. meie esitame oma tegevuse öö, äh, tulemuse teile ja meil on tööandjate pool, meil on töövõtjate pool, aga meil on ka teiste, teised huvid. meie esindame kodanikuühiskonnaga aspekti ja see on väga oluline mõõde härra Staes rääkis siin ka, et meie koostöö poliitilises arengus on veel palju ära teha, koos, räägin siin koostööst Euroopa Parlamendiga. sotsiaalsest sammast tuleb arvesse võtta Euroopa Komisjoniga tehtavas koostöös ning koostöös teiega tuleb sellega teha. seda tuleb teha arvesse võttes rändeteema, temaatikat, ringmajanduse küsimuses samuti tuleb ja, ja kliimamuutuse vallas tuleb koostööd süven-, süvendada. Nendes valdkondades on Äh, koostöö juba kõige arenenum, aga me võime teha äh, veel enamat äh, ning me peame seda koostööd ka muutma nähtavamaks, seda koostööd, mis on meil teie, teiega, kus meie esineme, esindame neid huvirühmasid, kes ei ole otseselt riigid. suur aitäh, mis puudutab seda küsimust, kuidas me äh, Äh, reeglitega toimime, mis puudutavad ähm, isikundade küsimusi, siis jah, me oleme äh, ühel lainel sellega seoses ähm, äh, statuut on loomulikult väga oluline ja see teema puudutab tegelikult rohkem sageli mehi kui naisi, aga no igal juhul. reeglitest tuleb loomulikult kinni pidada ja me oleme teiega täpselt samal meelel selles osas um,. suur tänu. härra Stakatšovski kommentaaridele vastuseks uute liikmesriikide või nõndanimetatud uute liikmesriikide puhul või ehk siis hiljem liitunud liikmesriikide puhul ütleksime, et meil tegelikult, äh, meie jaoks ei seisne probleem äh, liikmesriikide rühmades esindatuse probleem on jagatud probleem. meie oleme väike organisatsioon, väike institutsioon ning äh, kaheteistkümnest hiljem äh, saabunud liikmesriigist on äh, meil äh, juhtivtöötajaid Taani, Eesti, Küpros, äh, Leedu, Luksemburg, Austria, Portugal, äh, Slovakkia, nendel ei ole, nende, sealt ei ole juhtivtöötajaid. sellepärast, et see ei ole võimalik, me oleme liiga väike institutsioon selleks, et kõiki neid öö, riike hõlmata, siis me oleksime põhimõtteliselt Mehhiko sõjavägi, kus meil on kindralid olemas, aga sõdureid mitte. ja seda me ju ei taha sotsiaalmeedia teema. meil on väga hea meel, et seda teemat on tõstatatud. ja me ei ole ainus institutsioon, kes on alles nüüd paika pannud oma sotsiaalmeedia strateegia. tegemist ei ole mitte ainult regioonide komitee strateegiaga, me teeme tihedat, tihedat koostööd teie poliitilise ning ka haldustasandiga, meil toimuvad korrapärased kohtumised Euroopa Parlamendi peasekretäriga, meil toimuvad kohvilaua arutelud, kuhu on kohale kutsutud kõikide institutsioonide peadirektorid, sest oleme veendunud, et meie ise oleme liiga väikesed selleks, et seada endale ambitsioonikat eesmärki ainult regioonide komitee nähtavuse parandamisega seoses. ma arvan, et kodanikke huvitab kõige rohkem see, millist kasu Euroopa kui selline neile toob. institutsioonide enesereklaam kodanikke ei huvita. kodanik tahab teada, mis on Euroopa lisaväärtus tema kui kodaniku jaoks ja ma arvan, et äh, üheskoos toimides äh, on meil võimalik saavutada äh, märgatavat sünergiat. võime oma liikmetega teile tuua lisandväärtust selles mõttes, et meie liikmed on äh, kodanikule lähedal, kodanikud äh, usaldavad neid ja see tähendab praktikas seda, et meie kommunikatsioonivõrgustikud peaksid olema paremini seotud omavahel oleme valmis oma sotsiaalmeediastrateegiat teiega jagama. järgnevatel nädalatel kavatseme vahetada infot ühiste tegevuste, ürituste kohta Euroopa Parlamendi teenistustega ja teiste Äh, kui asi puudutab ka teisi institutsioone ja nendega toimivaid ühisüritusi, sellepärast et ma arvan, et me peaksime äh, rääkima ühel häälel. see on meie väljakutse. loomulikult äh, meil on oma ambitsioonikas eesmärk, aga selles kontekstis on oluline, et me käiksime sellel teel käsikäes. ning nähtavuse teema, meie arvamuste nähtavuse teema. meie missiooniks on Euroopa Liidu õigusloome kvaliteedi parandamine, seda tuleb teha äh, jällegi koostöös teiega ma arvan, et me peaksime kogu poliitilises tsüklis seda koostööd tegema. alustame oma tööd juba e õigusloome eelses äh, faasis äh, juba enne seda, kui, äh, kaua aega enne seda, kui mingisugust teksti ettepanekut hakatakse välja töötama. juba siis peame võtma ühendust Euroopa Komisjoniga ning jätkama seda koostööd kogu poliitilise tegevustsükli jooksul see mõju, see tegevus ei tähenda mitte ainult seda, et kas muudatust, ettepanekud äh, X, Y või Z on muudetud. oluline on äh, suhtlus kodaniku ning õigusloojate vahel. selles kontekstis äh, me liigume õiges suunas loomulikult me ei ole veel saavutanud kõike, mida võiks saavutada, aga kui me oma omavahelist kasutajaliidest parandame, siis võime paljugi saavutada. ja me oleme nüüd äh, alustanud näiteks selliste asjadega nagu oma planeerimisvõrgustikule juurdepääsu võimaldamine, Euroopa Parlament pakub nüüd meile juurdepääsu intranetile meie nüüd pakume planeerimistööriistu, sellepärast et lõppkokkuvõttes võib öelda, et me kõik töötame ühes õigusloome tsüklis. see on oluline. ning jah, nähtavus on oluline. oluline on see, mida me kodanike heaks ära teeme see on meie ühine töö ning ma arvan, et äh, me võime äh, nii mõndagi veel saavutada. ja me äh, nüüd anname lõppsõnaks inimestele sõna, proua Kminder, palun. ja suur aitäh. ma tahaksin omalt poolt öelda, et meie omalt poolt teeme tihedat koostööd parlamendi ja selle komisjoniga siin ka tulevikus. meil on väga head suhted juba praeguseks. suur aitäh ettepanekute eest meie töö parandamiseks ja suur aitäh selle eest, et võimaldasite mul täna siia tulla. Liis. Läksi palun. Yes, I would like to join with... jaa, ma tahaksin äh, proua Kmindeka Äh, nõus olla ja tahaksin tänada seda komisjoni siin väga positiivse ähm, vastukaja eest. me kindlasti võtame seda, mida me siin kuulsime, arvesse. suur aitäh selle eest. suur aitäh. kas äh, Euroopa Kontrollikoja esindaja soovib ka lõppsõnaks sõna, enne kui äh, raportöörid lõppsõnaks sõna saavad? tundub, et mitte, siis palun ähm,, raportöör. ja kaks äh, lühikest märkust, kõigepealt üks äh, Tomas poolt öelduga seonduv, jah, loomulikult ma olen äh, täiesti nõus sinuga, et äh, ma saan neljakümne viie aastaseks varsti, ma olen neljandiku oma elust Euroopa Liidus äh, veetnud ja ma olen väga palju asju näinud oma elu jooksul, aga igal juhul äh, Ehm, me eh, võime eh, kutsuda Euroopat, kuidas me soovime, Euroopa neliteist pluss Küpros ja nii edasi, aga kui me räägime sisulise külje pealt, siis ma arvan, et sisulise külje koha pealt me oleme nõus ja kui me räägime proportsionaalsusest ja väikestest institutsioonidest, siis eh, me mõistame seda, et ei ole võimalik alati teha nimekirju tagamaks kõikide liikmesriikide esindatus proportsionaalselt poolt, kuid ma siiski arvan, et see on teema, ähm, äh, mida me peame kaaluma, eriti kui me räägime Euroopa Liidu idapoolsetest äh, liikmesriikidest, selleks, et tagada nende liikmesriikide ja nende liikmesriikide kodanike parem esindatus Euroopa Liidu institutsioonides. teine märkus, mis puudutab kontrollikoda, siis äh, ma olen selle koha pealt ka nõus, et tuleb asju liikumises hoida, tuleb tagada institutsioonide usaldusväärsus liikmesriikides silmis. Ähm, loomulikult äh, ma ei tahagi, et Euroopa Kohtu kontekstis kõik andmed ja kõik info avalikustatakse, ei, ma pean silmad Äh, informatsiooni, mis on suunatud kontrollikojale, kellel on ka omakorda kohustus äh, hoida salajast informatsiooni salajasena, ähm, ei tohi rikkuda konfidentsiaalsusnõuet äh, liikmesriikide või teiste klientide puhul. ma pean muidugi ka ütlema, et artikkel kakssada kaheksakümmend seitse aluslepingust, kui me räägime kontrollikojast, ütleb, et teised Euroopa Liidu institutsioonid, nende ametid äh, või muud üksused, mis Euroopa Liidu nimel äh, raha kasutavad ja nii edasi, peavad kontrollikojale saatma kontrollikoja palvel mis tahes dokumendi selleks, et kontrollikoda saaks oma tööd teha mina olen asjadest aru saanud selliselt, et Kontrollikoda on palunud Euroopa Kohtult informatsiooni äh, teatud juurdluse koha pealt ja see taotlus lükati tagasi. ja siin määruses ma, või siin sättes ma ei näe mitte mingit äh, piirangut, äh, millega on võimalik keelduda info edastamisest äh, kontrollikojale, sest et infot peab kontrollikoda nagunii konfidentsiaalsena hoidma niimoodi on äh, see säte sõnastatud aluslepingutes, aga loomulikult oleme valmis ka seda teemat äh, ka tulevikus arutama, aitäh. kolleeg Stas, palun järgmiseks. Äh, tundub, et tema enam sõna ei soovi ja see tähendab seda, et me oleme oma päevakorraga lõpule jõudnud. ei siiski, üks külaline soovib veel sõna. Yes, thank you very much uh,. I just wanted. ja suur aitäh, ma tahaksin vastata sellele märkusele, ütleb härra Kalu uh, Äh, artikkel kolmkümmend viis äh, äh, Euroopa Kohtu põhikirjast on väga selgesõnaline ja ma tsiteerin seda nüüd prantsuse keeles, kuna mul on prantsusekeelne versioon olemas. Mm, kontrolli, vabandust, Euroopa Kohtu menetlused on salajased. see ei ole valik meile kodanike jaoks. Nad ei saa otsustada, kas nad võivad ta, ähm, informatsiooni jagada öö, äh, nende la-, äh, kohtuprotsessi kohta, millega nad töötavad, see ei ole võimalik. see ei ole äh, nende jaoks valikuvõimalus. isegi kontrollikoja puhul, kuid kui kontrollikoda esitab andmed või infotaotluse, siis öö, siis me anname endast parimat infot edastada ja otsustati, et need küsimused, mis spetsiifiliselt puudutavad äh, protsesse, kohtuprotsesse, need esitatakse küsimustikuna äh, vastutavale kohtunikele, äh, kohtunikule ning pärast seda on võimalik korraldada kohtumisi kontrollikoja audiitorite ja Euroopa Kohtu ametnike vahel. tegemist on jätkuva protsessiga, nii et mul ei ole mingisuguseid äh, andmeid selle kohta, et äh, info äh, olek, edastamiseks oleks keelut-, keeldutud, töö jätkub ja ma olen täiesti veendunud, et, et kõik see informatsioon, mida taotleti, Eh, need on edistat-, edastatud vastavalt, eh, pidades sealjuures kinni oma äh, ametikohustustest, aga see ei ole lõpp äh, kuidagi ühte või teistpidi kinni pandud, vaid see on tõesti, see on tõesti äh, jätkuv protsess. suur tänu selgituste eest, nagu siin juba öeldud on uh. Mhm. -huh kõik sõltub äh, kogu süsteemi tõhususest äh, Euroopa kohtus äh, ja juulis vastavalt viimastele andmetele, neile jagasime selle komisjoniga, me avaldame oma andmed ja järeldused ja soovitused kus äh, jagame äh, kõik võimalik, kõik äh, andmed erimeelsuste kohta, võimalike erimeelsuste kohta Euroopa kohtuga ning siis võib ka Euroopa Kohus vastata ja esitades omapoolsed vastulaused, kui tal neid tekib. arvan, et see on kõik, mida saame praegusel hetkel äh, Äh, selle kohta öelda kontrollipoja poolt. Äh, ootame ära teise kvartali andmed ja siis saame sellest juba pikemalt rääkida. suur aitäh selle sõnavõtu eest ja nüüd äh, tahaksin ma tänada teid kõiki äh, Äh, selle info eest, mida te andsite. ma tean, et äh, nõukogu esindaja tahab äh, siin ka sõna võtta. Ähm, ma ei ole kindel, kas teil on õigus siin sõna võtta, aga meil on hea meel selle üle, et te siin kohal olete. meil on alati hea meel selle üle, et nõukogu siin ka kohal on. ja ma tahaksin tervitada peasekretäri äh, ja tegelikult oleks väga hea, kui ka tema oleks äh, kohal olnud. Äh, me võime olla väga mm, toredad, me oleks olnud väga lahked ka, kui ta oleks siin olnud, aga igal juhul suur aitäh kõigile, kes täna siia kohale tulid, me kindlasti hoiame sidet ka tulevikus, kui tekib tulevasi küsimusi suur,. suur-suur aitäh tulemast, ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et kell kaheksateist algab uue eelarvevoliniku kuulamine, härra Oettingeri kuulamine kolm CBHS majas ja neljapäeval kell üheksa algab meil hääletus äh, koos siseasjade äh, komisjoniga äh, ja see on samas ruumis seal kell üheksa hommikul ja Mm, väga oluline on ka seal osaleda, sest äh, meil on õiguslik alus äh, selle teemaga tegelemaks ja see on väga oluline teema, see on meie komisjoni eesmärgiks ka olnud, me oleme väga suurt tööd selles valdkonnas teinud, suur aitäh tulemast, niisiis kell kaheksateist null null äh, kohtume me ühiselt eelarvekomisjoni ja justiitsküsimuste komisjoni